Buenas tardes. Muy buenas tardes. tere päevast kõigile. alustame siis äh, järjekorras president kahjuks jääb veidi äh, hiljaks ja seega me põllumajanduskomisjoniga siiski alustame, mina äh, juhatan äh, seda koosolekut, kuni ta kohale jõuab. arvan, et see juhtub üsna kiiresti. päevakord on teil olemas. kui ei ole vastuväiteid sellele, siis on see kinnitatud ütleksin ka, et äh, seda koosolekut kantakse parlamendi veebis üle ja tõlge on tagatud viieteistkümnes keeles prantsuse, saksa, itaalia, hollandi, inglise, hispaania, portugali, soome, eesti, ungari, äh, leedu, bulgaaria, poola, rumeenia ja horvaadi keeles nii palju ette nähtud äh, tõlke kohta. teadaandeid äh, ei ole, võib-olla äh, president hiljem lisab midagi. kolmandaks koosolekute protokollide heakskiitmine. Need on päevakorras ka välja toodud, kui vastuväiteid ei ole siis on ka need kinnitatud nende koosolekute kohta, äh, mis on mainitud päevakorras punktis kolm ja lähemegi kiiresti tänase põhiteema juurde. Äh, kuni äh, poole kuueni toimub meil avalik kuulamine teemal äh, toiduahelas äh, mm, tootjate mm, positsiooni tugevdamine äh, erinevate koostöömudelite kaudu ja rõhuasetusega piima tootmissektoril ja alustaksimegi kohe esimese paneeliga, mille teemaks on siis äh, piimandussektori praegune olukord ja väljakutsed. anname äh, sõna äh, spetsialistidele, kes on juba meiega. kõigepealt Robert Zampieri. Bergmilch Süd-Tirooli juht Itaaliast ja teiseks äh, William Irwin, äh, kes äh, juhib Ulsteri tootjate ühenduse piimatoodete, piima tootmise komisjoni. aga kõigepealt annaksingi sõna Robert Zambierile, palun. Disculpeme, 20 minutos 15, tiene. 15, 15 minutos, me dice, que tiene para la intervención. Okay. Teil on äh, ette nähtud aega viisteist minutit. austatud juhataja, esimehe äraoleku ajaks austatud liikmed, äh, natuke äh, imelik on ilmselt, et ma räägin saksa keeles, kuigi ma olen pärit Itaaliast, aga ma olen siis Sütirooli saksa äh, saksa vähemuse liige Südtirool, Lõuna-Tirool on, on Itaalia põhjapoolsem piirkond. ning mul on au teile rääkida meie väike piimandusettevõtetest Lõuna-Tirooli piirkonnas täna. põllumajandusettevõtete struktuur Lõuna-Tiroolis on niisugune, et meil on väga palju väikeettevõtteid, meil on umbes kümme tuhat puuvilja ja viinamarja kasvatusega tegelevat ettevõtjat väikeses piirkonnas, umbes kümme tuhat ettevõtet tegeleb loomapidamisega, kuusteist protsenti ettevõtetest äh, kasutab vähem kui üks hektar maad, seda annab ette kujutada. et mõne inimese jaoks on see niisugune aed. kakskümmend protsenti ettevõtte juhtidest on juba üle kuuekümne viie aasta vanad ja ainult kuusteist protsenti ettevõtte juhtidest on nooremad kui nelikümmend aastat. nelikümmend protsenti põllumajanduses kasutatavast äh, piirkonnast on, on väikeettevõtete käes. see tähendab, et meil on palju kaas, äh, kaasomandit ja tegeletakse mitme asjaga, sellepärast et ei saa äh, ühe asjaga ennast ära elatada, ühe tegevusega. kui me vaatame nüüd äh, keskmisi ettevõtte suurusi, siis näeme, et äh, veini, viinamarjakasvatuse puhul on keskmine ettevõtte suurus üks koma üks hektarit, puuviljakasvatuse puhul keskmiselt no väga tuntud on Lõuna-Tirooli õunad, siin keskmine eh, ettevõtte käsutuses oleva maa suurus on eh, kaks koma viis hektarit, mitte väga suur, ning rohumaade puhul on see seitse hektarit. ja kui me vaatame nüüd neid eh, pindade jaotusi, Lõuna-Tiroolis on seitsesada nelikümmend tuhat hektarit maad, nendest elamute all on kakskümmend üks tuhat hektarit, metsa on kakssada üheksakümmend tuhat hektarit ja põllumajanduses kasutatav maa on siis kakssada nelikümmend tuhat hektarit ehk kolmkümmend kaks protsenti kogu maast. ja nendest kuuskümmend kaks protsenti on mitmesugused äh, aasad, niidud äh, äh, ja, ja siis puuviljakasvatuse alla jääb kaheksa protsenti, viinamarjakasvatuse alla kaks protsenti ja, ja põllumaad haritakse siis ainult poolteist protsenti piimandussektor on ühistuliselt korraldatud üheksakümne üheksa protsendi ulatuses ning see sobib väga hästi meie tänase pealkirjaga. ühistud on väga olulised selles sektoris, nad on otsustava tähtsusega. Nende tänu, sisuliselt nemad määravad, kas ettevõtted tulevad toime või mitte ning üks kõige suurematest nendest ettevõtetest, mille juht ma olen, nendest ühistutest on, omab kakssada viis, kaks tuhat viissada liiget ning kakssada miljonit kilo tooteid tarnib. ning vi-, väiksem ühistu on viieteist liikmega ning tarnib kakssada viiskümmend tuhat kilo tooteid. Lõuna-Tiroolis on meil neli tuhat kaheksasada piimandusega tegelevat ettevõtet, mis umbes nelisada miljonit kilo äh, Äh, piima tarnivad, võrreldes Prantsusmaa ja Saksa suurte ettevõtetega on need arvud muidugi väga väikesed aga. aga kolm, kahekümne kolmel protsendil on vähem kui kümme äh, piimalehma ja ainult viiel protsendil ettevõtjatest on siis äh, tõesti piimalehmade arv üle viiekümne. ja need on meie jaoks juba suurettevõtted. paljudes teistes Euroopa piirkondades äh, jäävad nad aga, niisugused viiekümne piimalehmaga ettevõtted, väikeettevõtete kirja. ning ning tõesti, nende väikeettevõtete puhul on iga lehm on tuttav omanikule nimepidi ning äh, on väga tugevad emotsionaalsed sidemed omanikel oma lehmadega viimaste kahekümne aasta jooksul on meil aga kadunud kakskümmend viis protsenti ettevõtteid, sest nad olid lihtsalt liiga väikesed ja nad ei suutnud äh, seoses piima hinnaga, hoolimata sellest, et see piima hind oli üsna kõrge, nad ei saanud hakkama. Äh, igal juhul on piima tootmine suurenenud kuuskümmend protsenti et see on üks võimalus ellu jääda, on rohkem toota, aga sisuliselt me räägime ikkagi ainult kaheksakümnest tuhandest kilost viimast aastas. nii et äh, väga, väga lihtne on välja arvutada, kui palju selle pealt siis brutotulu on võimalik saada. kaks protsenti äh, ettevõtjatest on maheettevõtted, see arv on väga väike on seotud põhiliselt Itaalia turuga, see niisugune olukord, sest Itaalia turg on küll suur, aga maheosa sellel võrreldes teiste Euroopa riikidega on üsna piiratud. ning e, seetõttu siis ka vastav nõudlus. siin näeme graafikut, kus e, tumeda sinise joonega on tarnijate arv kuuelt poolelt tuhandelt on nelja tuhande kaheksasajale tarnijale langenud tarnijate arv ning äh, kahekümne seitsme protsendi võrra on pidanud ja ma rõhutan, pidanud see toodang suurenema, sellepärast et sisuliselt on see niisugune ellujäämisstrateegia. ja, ja see äh, suurenemine ei ole olnud äh, siis samaväärne sellega, mida me oleme näinud tarnijate arvu vähenemise puhul nüüd eh, viimase kolme aastaga oleme läbi viinud uuringu Põllumeeste Liiduga koostöös Lõuna-Tiroolis. siit on üks arv puudu, aga eh, siit peaks nägema, kuidas siis tulu ja kulu on seotud. vasakul on siis eh, piima hind, mis oli keskmiselt viiskümmend kolm koma kuuskümmend kaks senti ilma käibemaksuta. ja see on, see võib olla üsna kõrge Euroopa plaanis, see piimahind, aga igal juhul arvestades neid kulusid, mis meil on mägipiirkondades, on see piimahind äh, vastuvõetav. me näeme, et äh, seitse koma kaheksa senti on puudu, see arv siit äh, on kulud, mis on seotud äh, loomade omandamisega ning paremal näeme kulusid umbes kuuskümmend senti. Äh, ja kaksteist koma neli senti kilo kohta on siis äh, veel täiendavad kulud. ehk siis sisuliselt töötatakse sisuliselt kulude katmiseks ja hoitakse, õnnestub lihtsalt süsteem tasakaalus hoida. siin on üks huvitav foto piima kogumisest mägipiirkonnas. et igapäevaselt kogutakse piim kokku ja meie ühistu sõidab iga päev neli tuhat kilomeetrit mägedes maha, teeb üle tuhande peatuse oma sõidukitega ja igasuguste ilmastikutingimustega seitse päeva nädalas. ning ei ole kuidagi võimalik seda protsessi ratsionaliseerida või optimeerida. kui me piima koguksime üle kahe-kolme päeva, siis peaksid meie liikmed äh, hakkama tegema investeeringuid selleks, et neil oleks võimalik piima hoida, neil seda raha lihtsalt ei ole, nad ei saa eh, oma piimakoguseid eh, hoida kaks kuni kolm päeva, kuida-, kuni me nad kokku korjame, nii et see igapäevane, eh, igapäevane kogumine tagab loomulikult tarbijale väga värske piima, see on väga hea loomulikult, aga on seotud ka märkimisväärsete kuludega. nüüd need eelised ja probleemid, mida me siin näeme. kõigepealt eelised meie ühistusüsteemi puhul, jumal tänatud, meil on äh, väga palju töötlemist, piima töötlemist, üheksakümmend protsenti piimast töödeldakse jogurtiks, juustuks, mascarpone, äh, mascarponeks ja võiks ja meie tooted on väga tuntud ning regionaalne turg on väga tugev tõenäoliselt on Euroopas palju piirkondi, kus ei ole võimalik regionaalselt eh, niisugust, eh, regionaalselt toota kõiki vajalikke piimatoodete liike. nagu ma ütlesin, oleme korraldatud ühistu põhimõttel ning ühistu pakub palju täiendavaid teenuseid oma mm, liikmetele, eh, kvaliteedi tagamisega, huvide esindamisega, koolitusega ja nii edasi. kõik, mida üksikud liikmed teha ei saa, sellega tegeleb ühistu mis puudutab probleeme, millega me silmitsi oleme, siis äh, kõigepealt äh, peame täitma toiduainete kaubanduse nõuded. no jätkusuutlikkus on üks väga palju kasutatud sõnu viimastel aastatel, aga see on seotud paljude hirmudega põllumehed kardavad seda mõtet, sellepärast et see on sageli seotud märkimisväärsete kuludega ning on lihtne endale ette kujutada, et tarbija linnas äh, kui omab tõenäoliselt üsna romantilist ettekujutust sellest, mis maal toimub, aga ja, ja samas need, need nõuded, mis niisugusest pildist, niisuguse pildiga seotud on, on mm, põllumeestele üsna koormavad, eriti väikeettevõtete puhul ning äh, selle, nende nõudmiste täitmiseks on vaja kõigepealt inimesi veenda, on vaja vahendeid, on vaja kiiresti toimida. ning arvestades seda, et meie ettevõtjad on päris eakad juba, ei, ei ole lihtne äh, selgitada enam inimestele, kes on üle kuuekümne aasta vanad, sellest, et jätkusuutlikkuse nimel tuleks hakata tegema mingeid investeeringuid. investeeringuid eh, rahast, mida neil eh, võib-olla nii väga ei ole, olgugi et me, me teame, et neid investeeringuid on vaja. mägipiirkondades eh, väikeettevõtete jaoks on väga oluline on äh, sel-, on nende väikeettevõtete roll ka turismiga seoses, selleks et maa ja maastik oleks korras ja turistidel oleks ka hea vaadata. et äh, selleks, et see maastik oleks ilus silmale vaadata, peavad seal inimesed elama ja sellega töötama. nii et äh, seetõttu tagavad meie ettevõtjad päris palju avalikke teenuseid ka ning tehakse palju vabatahtlikku tööd ning äh, sisuliselt on see väga oluline ka sotsiaalses plaanis. ning äh, meil, e, meie ettevõtjad ei ole võib-olla piisavalt turu, turule orienteeritud ning see on, see on teatavas mõttes probleem, et me ei saa nüüd äh, öelda nagu, nagu lihtsalt eraettevõte teeks, et et nii kõik rohkem me praegu piima ei vaja, me vastu ei võta, tehke mis, tehke ise, mis tahate sellega. ei, me peame oma liikmete piima kokku koguma. ja see on üsna kallis, nagu ma rääkisin juba piima äh, mägipiirkondades ning äh, meie põllumehed on reeglina omanikud, kes äh, vaatavad üsna lühikese perspektiiviga edasi tulevikku ja neil on väga raske ette kujutada, mis viie või kümne aasta pärast saab. kui ma vaatan oma ühistut, mis on kõige suurem meie piirkonnas, kaks tuhat viissada liiget on meil, siis kaotame kaks koma, kaks kuni kolm protsenti liikmeid iga aasta et eh, see on mitukümmend eh, ettevõtet aastas ja see protsess käib juba üle kümne aasta. ning tõenäoliselt on tegemist suundumusega, mis jätkub ka järgnevatel aastatel. väike pilt sellest, eh, missuguseid tooteid meie ettevõtjad toodavad, et tõesti kogu see gamma on olemas, vajalike toodete gamma Eh, aga probleemid on meil just ekspordiga. ekspordi osas me oleme liiga nõrga suunitlusega, meil ei ole jõudu eh, ennast eksporditurul läbi suruda, kolmteist protsenti on meil ainult eksport ning sellest kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu riikidesse, eh, seitsekümmend viis Euroopa Liidu riikidesse ja kakskümmend viis mitte Euroopa Liidu riikidesse, siin tekib muidugi palju probleeme ka. kõigepealt tootmiskoha registreerimisega Hiina, äh, Hiinasse müüdavate toodetega seoses, täiendava sertifitseerimisega seoses, näiteks nõuab seda Brasiilia, ning äh, lisaks nõutakse märkimisväärset ekspordidokumentatsiooni. meil on esindused äh, käinud Jaapanis näiteks ja India on nõudnud dokumente ning äh, loomulikult ka kaubamärkide registreerimine on äh, Hiinas eriti keeruline. ning viimane leht, et ma oma aja piirides püsiksin, äh, loomulikult on mõtteid, millest ma tahaksin rääkida teile, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin, et meil rakendataks tegevuskava piimasektori toetamiseks äh, mägipiirkondades, äh, nii nagu seda on tehtud äh, puuvilja ja juurvilja äh, turu määruses. et oleks liikmesriikidele kohustuslik teatud miinimumfinantseerimine. edasi oleks vaja ületada takistused meie toodete müügiks kolmandatesse riikidesse, praegu on need, need probleemid, mis meil seal tekivad, liiga suured, me ei saa ise nendest jagu ning äh, samuti ka toodete, uute toodete väljatöötamine, innovatsioon on, siin oleks vaja toetust läbi tarbijainfo ning äh, läbi turundustoetuste sest äh, praegu on kõik niisugused tegevused meil kohe seotud, kohe tulevad kulude poolele ning äh, neid on väga rah-, raske inimestele põhjendada, inimestel on neid väga raske teha. kaasaegse tarbija nõudmiste täitmiseks on vaja eraldada vahendeid ning jätkusuutlikkusnõuete täitmiseks. ning äh, need, äh, need kulutused on väga rasked teha väikeettevõtjatele ma kardan, et ma olen isegi natuke kauem rääkinud, kui mulle aega eraldati, tänan teid tähelepanu eest ja palun võimaluse korral arvestada sellega, mida ma rääkisin, sellepärast et järgmistel aastatel tekib küsimus tõesti, kas meie mägipiirkondades meie ettevõtjad suudavad ellu jääda või mitte, aitäh! Muchas gracias, señor Sampieri, es interesante. suur tänu, härra Sampieri oli tõepoolest väga huvitav äh, kuulda saada, mismoodi asjad seal käivad, ma saan aru, et äh, kooperatiivid on äh, Lõuna-Tiroolis olemas, aga et nad on tasapisi kadumas, kuid samas võiks ju nende positsiooni tugevdada, võttes arvesse teie tehtud ettepanekuid. aga järgmisena saab sõna William Irvin, kes on siis Ulsteri tootjate ühenduse piimatoodangu komisjoni juht, palun, viisteist minutit. See, my, my name is William Irvine, I, I run a dairy farm in County Armagh in Northern Ireland in a partnership with Mo-. suur tänu. meil ähm, on sada nelikümmend lehma meie talumajapidamises tänane teema annan kiire ülevaate sellest või teen omapoolse esitluse. räägin sellest, milline on piimatööstus, kuidas see, millised on väljakutsed ja kuidas Põhja-Iirimaal piimatööstus nendele väljakutsetele reageerib. kõik täna siin teavad, milline on Brexiti läbirääkimiste ajakava, kuidas see areneb. ja praegu tuleb juba vastu võtta otsuseid. see on olnud tegelikult üsna frustreeriv meile põllumajandustootjatena me keegi ei tea täpselt, kuidas Brexiti aeg täpselt meid kohapeal mõjutab, me loodame, et järgmise paari kuu jooksul on meil olemas kokkulepe ja me loodame, et eh, kui lepitakse kokku parlamendiga, siis eh, selle kokkuleppega nõustub ka Westminsteris meie parlament. ja see peaks selguma järgmise paari kuu jooksul vaatame mõningaid võimalikke stsenaariume seoses kaubandusega. on väga raske leida mingit lahendust, mis oleks kõigile meelepärane. mis meeldiks mõlemale poolele, aga loodetavasti vähemalt meile nii öeldakse, on poliitilise kokkuleppe sõlmimisele lähemal. ja me loodame meie põllumajanduse seisukohast, et see saab olema selline kokkulepe, et äh, piiriülene kaubandus jätkub mõistlikult. üks äh, väga päevakajalisi probleeme on äh, Iiri kaitsemeede siis seoses piiriga Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel. see on siis see garantii selleks juhuks, kui kokkuleppele ei jõuta ja loodetavasti jõutakse selles osas kokkuleppele ja leitakse lahendus, et kõik saaks korrapäraselt jätkuda. kui kokkuleppele ei jõuta, siis järgitakse WTO enamsoodustusrežiimi. mida aeg edasi läheb, siis tõenäoliselt on see küll äh, teostatav, aga see tähendaks suurt šokki põllumajandusele üldiselt, siis kohalikul tasandil ja ka rahvusvaheliselt, kui asi peaks selleni jõudma. samal ajal, kui kõik see toimub sellisel tasandil, on poliitika praegu Põhja-Iirimaal seisakus üle kuuesaja kolmekümne päeva ei ole tegelikult eh, valitsus Dortmundis eh, meie parlamendis kohtunud. ja praegu, kui meie hääl peaks olema väga tugev, meie arvamus peaks olema kuulda, meie poliitikud sellega ei tegele meie toetused järgmise paari aasta jooksul jäävad sarnaseks sellele, nagu nad praegu on, ehk siis kahe tuhande üheksateistkümnendal, kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja järk-järgult lõpetatakse nende maksmine järgmise seitsme aasta jooksul. ja pärast seda hakatakse maks, hakatakse toetusi maksma keskkonna eh, tulemuste põhjal ja rohestamistulemuste põhjal vähemalt eh, viiskümmend protsenti kogu eh, talunike sissetulekust tuleb nend-, sellistest toetustest Põhja-Iirimaal. ja need toetused on väga vajalikud selleks, et eh, meie põllumajandustootjad saaksid jätkata. piir Iiri Vabariigiga on kogu selle Brexiti küsimuses väga oluline eh, teema, see on kolmsada kümme miili pikk, kolmkümmend tuhat inimest eh, ületab piiri iga päev ja kaheksakümmend protsenti eh, piiriülesest kaubandusest toimub väikeste ettevõtete vahel. piim, mis iga päev piiri ületab, seda on eh, väga palju. et eh, Põhja-Iirimaa piim läheb tihti Iiri Vabariiki eh, meiereidesse töötlemisele. ja küsimus ja pärast turustatakse seda Euroopa toodanguna kakskümmend kuus protsenti Põhja-Iirimaal eh, toodetud piimast läheb Iiri Vabariiki selleks, et seda seal töödelda ja. ja üheksa protsenti eh, Põhja-Iirimaa eh, piima toodangust tähendab see. ja selleks, et teha ühte kuulsat koorelikööri, läheb see piim siis viis korda üle piiri. kui me vaatame viimast kahtekümmet aastat eh, piima tootmises, siis siin graafiku ülemises osas näeme, kuidas Hiina, Uus-Meremaa ja India on need riigid, kus piima tootmine on väga palju suurenenud. ja me näeme seal keskel Põhja-Iirimaad Prantsusmaa, Põhja-Iirimaa, Ühendkuningriik, seal on väga mõõdukalt piimatootmine suurenenud või koguni vähenenud. kui Ühendkuningriigi piimatootmine väheneb, siis ähm, tõusis ähm, nende viimase kahekümne aasta jooksul hoopiski Põhja-Iirimaal piima tootmine. suur osa sellest äh, tootmisest. tähendas ähm, seda, ähm, et piima toodeti ähm, Põhja-Iirimaal oluliselt rohkem näeme siin graafikut allpoole, näeme Põhja-Iirimaa piimatootmist üleval Iiri Vabariigis ja me näeme, et Põhja-Iiri piimatootmine on jäänud sarnasele tasemele, samal ajal kui Iiri Vabariigi tase on muutunud. ja siin näeme me Põhja-Iirimaa tootmisprofiili praegu tõs-, toodetakse eh, üle kahe miljardi liitri piima aastas. et kuidas siis eh, Iiri ühistud eh, praegu sellises Brexiti olukorras toimivad? Põhja-Iirimaal on meil üldiselt ühistuline Eh, tootmine. Teofaam, eh, selles tööd-, töödeldakse kolmkümmend protsenti Põhja-Iiri piimast ja suur hulk sellest läheb eh, piima tootmisesse ja kaheksakümmend protsenti nende toodangust liigub Euroopa turule. ehk siis nemad tõenäoliselt, kui Brexit kui meil tuleb raske Brexiti olukord, siis nemad saavad kõige paremini hakkama. Glambia cheese, üksteist protsenti kogu piimast Põhja-Iirimaal. Nende mozzarella juustu eksporditakse kogu Euroopasse ja ka kaugemale. Lakeland Dairies kakskümmend kaheksa protsenti Põhja-Iirimaa piimast eh, töödeldi seal sel ajal vähemalt, kui see esitlus tehti. Eh, nad ekspordivad kogu maailma piimatooteid, võid näiteks. Eh, Patrickuga see liikuma, kes, liituma, kes samuti Patrick, Patrickule Nemad vastutavad kahekümne protsendi eest kogu Põhja-Iirimaa piimast. Strathroy, neil on siis vedelpiima äri. Orivo ja Glambia. Nemad on lõunaosas Põhja-Iirimaal naastes Lakeland Daviesi ühistu juurde. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ühinesid kaks väiksemat ühistut, luues selle suurema ja üheksakümne neljandal aastal said ähm, ettevõtted otse Ehm, otse põllumajandusettevõtetest piima hakata ostma. Eh, Bailey Foodsile eh, läks eh, Lakeland Timeline üle, Lakeland üle kahe tuhande teisel aastal. hiljuti olid nad ühinenud Carry ühistuga. või Carry ühistu, vabandust, oli hiljuti ühinenud Golden Vale'iga vale Nestle oma eh, tootmiskeskus osteti kahe tuhande teisel aastal ja kahe tuhande kolmandal aastal omandati Bridget eh, Newtonaatsi tootmiskeskus ja piima, piim. palju on investeeritud ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ühine, ühinesid ähm, kaks ühistut, et Lake Patrick, äh, Lake Patrick ühistu luua. mõlema poole aktsionärid äh, väiksematest ühistutest äh, üksmeelselt olid selle poolt ja mingeid probleeme sellega ei tekkinud. Lakeland ähm, on ostnud siis hiljuti äh, viis erinevat äh, tootmiskohta. Lakelandi ja Lake-Patrick äh, Daviesi ähm, ühinemine tähendab siis su-, väga suurt ühistut. et koos toodavad, töötlevad nad siis üks koma kaheksa eh, miljardit liitrit piima aastas. Eh, like Patrickul on eh, LP bränd, mis on Lõuna-Aafrikas väga populaarne, tegeldakse ka beebipiimaga see kõik tähendab seda, et Põhja-Iirimaal on võimalik nüüd töödelda kogu seal toodetavat piima uued ähm,. et tegu on hea uudisega Põhja-Iiri piimatööstusele üldiselt. aktsionäride jagunemisest eh, Lakelandi aktsionärid omasid esialgu seitsekümmend kolm protsenti ja Patricku aktsionärid kakskümmend seitse protsenti osakutest eh, kakssada kakskümmend viis inimest töötavad eh, Newtown Artsis Lakeland Dairy'ses viimase viie aasta jooksul on investeeritud kakskümmend seitse miljonit naela. tegu on eh, nüüd piiriülese eh, ühistuga, eksporditakse eh, Põhja-Iirimaalt saja seitsmekümne miljoni naela väärtuses igal aastal. ja kui Brexit kõrvale jätta, siis praegu läheb sellel äril väga hästi ma kardan, et nüüd peate hakkama lõpetama ja otsi kokku tõmbama. tahaksin natuke rääkida veel, veel ja veel tarneahela probleemidest peavad saama üle piiride liikuda ja seda peab silmas pidama ka Brexitis eh,. Quería... A dos Suur tänu. Mm, que están aquí presentes, uno del señor. suur tänu, härra Arven, teie sõnavõtu eest. Äh, ka härra Heidemaa on äh, kohal. tere tulemast põllumajanduskomisjoni äh, loodetavasti on äh, see äh, teema äh, teile huvitav. Hasli samuti on vist saabumas. nii et härra Haslin ka teile. tere tulemast siia. ja loodan, et ka teil on siin meie hulgas täna huvitav nüüd lähen äh, sõnasoovijate juurde, kõigepealt Salvador Santo, palun. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid. kõigepealt sooviksin äh, tänada ja tervitada mm, kahte äh, sõnavõtjad, see oli kõik väga huvitav, mida te rääkisite ja mul oleks äh, härra Zampieri ettekande kohta äh, mõned märkused, mina olen Assooridelt pärit, tegemist on ka mägise vulkaanilise saarestikuga, ka teie rääkisite mägipiirkonnas äh, piima tootmisest, ka meil on teatavaid raskusi, nii et see, mida teie rääkisite, huvitas mind väga meil mm, on ka näha, et äh, need kooperatiivid on äärmiselt olulised just äh, tootjate äh, huvide kaitsmisel, et üksikuna on nad haavatavad, üheskoos aga palju tugevamad ja nõnda just Assuuridel õnnestus ka sellel olulisel valdkonnal püsima jääda Äh, kui äh, hinnad äh, on madalad ja ka mm, piima tarbimist väga ei väärtustata, siis see kõik mõjutab väga negatiivselt just äärepoolsemaid piirkondi, nii et seega see kõik õigustab, et need piirkonnad ja sektorid pälviksid erilist toetust nüüd aga räägime siin ühise põllumajanduspoliitika tulevikust ja mind huvitaks just, mida teie arvate õigusloomeliste ettepanekute üle, mis on hetkel päevakorras. kuidas äh, teie arvates äh, peaks siis piimasektori äh, väljakutsetega toime tulema, aitäh! suur tänu! härra Loasoo, mitte üle kahe minuti, palun, aitäh! me oleme äh, palju siin Iirimaast äh, ka kuulnud, ka Prantsusmaal ja mujal on paraku palju äh, raskusi selles vallas ja põllupidajatel on tõesti raske oma toodangust ära elatada. ja mm, piimapulbri tootmine kümne miljoni euro väärtuses aastas ja tegelikult äh, võimaldab siis äh, avaldada survet äh, tootjatele kõikjal Euroopas ja siin just töö, tööstusi toodetakse to,, to, toetatakse, aga mitte tootjaid. ja seda me näeme ka põllumajanduspoliitikas üldisemalt, aga kui üldiselt sektoril läheb hästi, siis näeme ikkagi, et Mm, põllumajandustootjad äh, ei saa hästi hakkama mm, äh, ja mõnedel kooperatiividel äh, on õnnestunud toetada ähm, paremini tootjaid ja tootjaorganisatsioonid just muutuksid sõltumatumaks, aga piima hind on ikka endiselt väga odav ja mis puudutab mägipiirkondades tootmist, siis Ehm, äh, räägitakse ka ehm, äh, teatud äh, kvootide kehtestamist ja meil on siis sada, erinevus teiste piirkondadega on siis sada kolmkümmend eurot tuhande liitri kohta, võrreldes siis muudes piirkondades toodetava piinaga. mida teie sellest kõigest arvate? aitäh! härra Tess saab järgmisena sõna. jaa, aitäh, proua juhataja ning äh, suur tänu mõlemale ettekandjale nende ettekannete eest. mul on sama küsimus mõlemale esinejale, kui suur on ühelt poolt siis Lõuna-Tiroolis see tasandusmakse esimeses sambas rohumaa kohta äh, hektari kohta ning äh, teine, sama küsimus ka Põhja-Iiri kolleegile. sest Saksamaal on meil juba mõned aastad rohumaa võrdsustatud põllumaaga. üks koma seitse miljardit eurot on, on nüüd üle kantud äh, rohumaadele ning äh, põllumeestele, kes, äh, kes lehmapidamisega tegelevad, võib see soodus olla. aga ma tahtsingi küsida, kas need suured kulud, mis teil on äh, kas eh, neid saaks kompenseerida mingite täiendavate toetustega või mis, mis on teie seisukoht ning eh, lisaks ma ei tea, kas te olete nõus sellega, et et kui tulevad uued nõuded eh, loomapidamise osas jätkusuutlikkusega seoses, siis puudutavad need väikeettevõtteid märksa rohkem kui suurettevõtteid, sellepärast et suurettevõtjatel on märksa lihtsam niisugustele nõuetega oma tootmine vastavusse viia et kui meil praegu näiteks niisugused nõuded tuleksid, siis kaotaksime me Baieris äh, päris palju väikeettevõtjaid äh, mägipiirkondades, kellel lihtsalt ei ole neid vahendeid, et neid investeeringuid teha, nii et äh, siin oleks vaja mägipiirkondade jaoks erandid kehtestada. tänada tahaksin, härra Tsampeeri, teid selle eest, et te väga selgelt olete välja toonud selle, et eh, elu, kui eluliselt tähtsad on väikeettevõtjate jaoks ühistud. olen ise ühe ühistu, eh, piimandusühistu esimees Baieris ning kui meil seda ühistut ei oleks, siis peaks paljud ettevõtted meie juures ka uksed kinni panema, nii et seetõttu on väga tugev seda ühistumajandust tugevdada just selleks, et oleks võimalus ellu jääda ka väiksematel ettevõtjatel. aitäh! aitäh kõigile, aitäh ka kolleegile, kes mind enne asendas, proua Kinnas, palun. jah, teatud mm, määral tekib küsimus, miks me just äh, nendel teemadel siin praegu räägime, näiteks Brexiti teema on ju väga äh, spetsiifiline äh, seoses Iirimaaga ja meil on siin ka väga palju muid keerulisi äh, teemasid, aga kui nüüd rääkida siis äh, väiketootmisest äh, mägipiirkondades, nimelt missugune protsent siis tolle piirkonna, leibkonna sissetulekust moodustab see piima tootmine? nii et mind huvitaks just see, mis äh, oleks selle sissetuleku osakaal. teine küsimus, mis puudutas äh, teie ettekannet äh, põllumajandustootjate vanus, ütlesite, et paljud on neist üle kuuekümne aasta vanad, kas on ka näha noort põlvkonda peale kasvamas, tundub, et vist mitte ja tekib küsimus, et missugust missuguseid meetmeid siis äh, võtta, äh, et äh, noored asuksid tegutsema nendes väga keerukates oludes, millele te viitasite, tunnen teatud määral olukorda Põhja-Iirimaal ja ma olen nõus härra Irveniga, et me soovime, et piima töödeldakse edasi, nii nagu seda on seni tehtud, et ei oleks piire, et ei oleks muud, muid tõkkeid ja siin on tõesti teatud poliitiline äh, vaakum praegu. Teie häält ei võeta kuulda ja nüüd siin on ka just palju juttu praegu just äh, Brexitit ja sellest, mis sellega seoses juhtub, aga ähm, kas äh, Põhja Iirimaal inimesed tegelikult äh, mõistavad Ühendkuningriigi positsiooni, et meie vaatame siit asju teiselt poolt ja on selge, et me peame ju tagama seda, et teie mm, soove arvestataks, aga et kas saab olla selles ka kindel, et teie häält piisavalt kuulsa võetakse? aitäh, aitäh kõnelejatele ja mul on selline äh, kaugem äh, küsimus härra Zampierile piimatootmise kohta Mägi piirkonnas, nimelt äh, kas need toetused siis seal piirkondades tootmiseks, mis neid pakutakse, siis kas need on piisavad, arvestades piirkonna eripära? ja äh, te arvate, et siin peaks olema ühtne turukorraldus äh, piimasektoris, äh, nii nagu on ta muudes sektoris, varem seda ka kasutati, aga kas te arvate, et see oleks siis kohane, meil on siin vein, oliiviõli, juurviljad, puuviljad, aga meie jaoks on oluline see, et Euroopa tasandil oleks võimalik toime tulla äh, nende sektorite äh, kriisidega. Ja need artiklid äh, sada üheksateist kuni sada kakskümmend kolm siis võeti, aktiveeriti nendes ähm, ühtsetes turukorralduses, aga see tehti liiga hilja ja see äh, kriis äh, tegelikult äh, on ju senini veel käimas ja kas on teada üldse, kui palju see näiteks piimasektorile üldse maksma on läinud ja läheb, nii et Euroopa Komisjonil peaks olema kriisi haldamiseks piisavalt paindlikud ja aktiivsed vahendid, võib-olla peaks olema e, eri tüüpi meetmeid ja lahendusi selleks, et võimalikult kiiresti reageerida reageerida, nii et jah, kasutada eh, era- eh, või eh, riigi ladustamise võimalusi Eh, ja ka ekspordi-impordi sertifikaate saaks toetada ja tegeleda ka hindadega, nii et ma arvan, et eh, kõigi nende erinevate meetmete abil on komisjonil võimalik tõhusalt eh, kriisidega toime tulla, et saaksime vältida seda, mis minevikus on toimunud ja tahaksin ka tänada teid selle eest, et rõhutasite just koostöö olulisust sest tõepoolest see on väga tähtis väiketootjate äh, äh, puhul ja ma arvan, et äh, see läheb ka sisse meie turukorralduse raportisse, millest tuleb lähinädalatel juttu. On... aitäh! tahaksin rääkida Põhja-Iirimaast. ning te juba ütlesite, et kolmkümmend tuhat reisi käib üle piiri seal ja seda ei saa võrrelda Taat, Taatmandi sõiduga üle Teimsi jõe, kus siis varem tuli maksta ületamise eest. praegust peatuda ei tule, kõik, kõik tehakse ära elektrooniliselt, arve tuleb hiljem koju ning ma ei näe mingit põhjust, mis sarnast tehnoloogiat ei saaks kasutada ka Iiri piiril kui te näiteks näete Detroiti, Kanada, Ameerika Ühendriikide vahel, siis kommertskaubandus sõidab sealt üle. kuskil ei peatuta, kõik need asjad lahendatakse elektrooniliselt, kõik see on võimalik, kasutagem tehnoloogiat, mis juba on olemas. ning kui need, kes seda, kes näiteks niisuguseid teenuseid pakuvad, võiksid olla kontrollitud, litsenseeritud, neid kon-, võidaks kontrollida koha, pisteliselt mis puudutab nüüd regulatsiooni, siis eh, Euroopa Liidus on vastastikuse tunnustamise standardid Euroopa Liidu väliste riikidega ning ma ei näe mingit põhjust, miks vastastikust tunnustamist ei oleks võimalik kasutada Iiri Vabariigi standardite ja Põhja-Iiri vahel. et need ei ole kindlasti ületamatud probleemid, aitäh. härra Flanagan. aitäh. Nende kahe ettekande eest ning see on üks suurimaid probleeme tõesti, mis meil praegu ühiskonnana ees on, mitte ainult põllumeestel, et siis inimesed, kes toodavad toitu ja kellelt oodatakse, et nad tõesti kõrge kvaliteediga toitu toodavad, toodavad, et nad selle eest ikkagi piisavalt teeniksid ning üks võimalustest see tagada on, ongi minna ühistute töö teed, et inimesed tegutseksid koos ning seda on saatnud ka edu ma olen varem sellest teemast juba rääkinud siin komisjonis. mõtlen, võtame näiteks Glanbia taolise ettevõtte, siis võib, sellega seoses tekib küsimus, et kas on tegemist eh, niisuguse kassiga, mis on eh, majja toodud eh, hiiri püüdma, aga nüüd on kasvanud nii suureks, et paneb peremehe enda nahka Eh, miks ma seda räägin? väga tore, et kui niisugused ettevõtted on ja see võib aidata inimestel saada oma toodangu eest head hinda, aga kui siin need ettevõtted hiljem miljard eurot eh, oma raha panevad Luksemburgi eh, selleks, et vähendada oma maksukohustusi, siis tekib mõte, et näiteks meie maakondadele läheb see raha lihtsalt kaotsi ma olen sageli kuulnud, et see, kui hea see mudel on, aga igal juhul mul tekib küll mure, et see raha tuleb ju kuskilt, see tuleb ju meie piirkonnast ja nüüd on see viidud ära kuskile mingisse riiulifirmasse Luksemburgis. sellel firmal mingeid töötajaid ei ole, keegi sellest kasu ei saa. või, või vähemalt ei saa sellest kasu keegi, kes reaalselt kunagi mingit tööd põllumajanduspiirkonnas teinud on. proua Ribeiro tahaksin tänada meie esinejaid ning äh, tõstatada paar küsimust või esineda paari märkusega. teema on mulle väga huvitav, sest äh, me räägime just praegu niisugustest meetmetest, mis või-, võimaldaksid tugevdada äh, toidujaotusahelas põllumeeste positsiooni olen hästi kursis raskustega, millega inimesed põrkuvad kokku mägipiirkondades selles vallas tegutsedes, olen ise ka Assuuridelt pärit. nii et kakskümmend kaheksa senti on liitri äh, kohta neile põllumeestele maksta toetus, me oleme sellega hästi kursis ning küsimus ongi, kuidas on võimalik siis kasutada selliseid meetmeid, et toetada põllumeest, tugevdada põllumeeste rolli et üks võimalus on äh, sekkuda läbirääkimistesse, tõsta hindu, et, äh, et lahendada turutõrkeid, äh, erinevate valdkondade vaheliste lepingute sõlmimine ning piima tarbimise reklaamimine, nagu meil Euroopas on vastavaid programme rakendatud, et kui Assuurid saaksid ühineda selle programmiga, et nende tooteid ka reklaamitaks nagu näiteks äh, Kanadaga meil oli, siis äh, annaks see meile taas võimaluse oma toodete eest paremat hinda saada. Äh, kolleeg Laits. Uh, aitäh, kõigepealt küsimus härra Öövainile. Te ütlesite, et suurendasite oma toodangut umbes viiekümne protsendi võrra kümne aasta jooksul ning ma usun, et see on seotud ka teie tal-, talvi, talvise piima Äh, mõistega. kas te saaksite selgitada, äh, mis alusel te see arv, need arvutused tehtud on ja kas see on majanduslikult jätkusuutlik? teine küsimus, eh, kõneleja jätkab saksa keeles, on küsimus härra Zambierile Lõuna-Tiroolist, kaks küsimust tegelikult. kõigepealt, mis on see jätkusuutlikkus probleem, eh, mis Lõuna-Tirooli inimeste jaoks tekib? ma tunnen seda piirkonda päris hästi ja ma ei ei, ei näe seal just palju, mida saaks parandada jätkusuutlikkusega seoses, et seal on niigi juba praktiliselt mahetootmine ning teine küsimus seoses investeeringutega, kuidas näeb see välja teise, äh, teise samba investeeringu taotlustega seoses, kas Lõuna-Tirul kasutab neid võimalusi piisavalt või on siin võimalusi teie põllumeestel mitte ainult piima ladustamisega seoses, vaid ka loomade heaoluga seoses äh, mingeid äh, taotlusi esitada? no loomulikult on neid taotlusi väikeettevõtetele raske esitada, aga äh, igal juhul, kuidas te olete kasutanud võimalusi taotleda investeeringutoetust äh,? kolleeg Caputo. jah, aitäh eh, ka mina sooviksin tänada kahte esinejat, kes on, äh, kes meid tutvustasid, meile tutvustasid nende sektorite olukorda. Ähm, meil Itaalias on kümned tuhanded ettevõtted oma äh, tegevuse pidanud lõpetama just äh, piima hinna langemise mm, tõttu. ja härra Zambierile tahtsingi paar kommentaari edastada. mainisin just tootjate koondumist ühendustesse, mis annaks siis piisava positsiooni, et hinda positiivselt mõjutada. jah, kindlasti on see üks võimalus, aga ma arvan, et sellest ei piisa, et sellest kriisist välja tuua, tulla, meil on veel midagi muud tarvis, mis oleks strateegilisem. ja mul on siin eelkõige võimalus, äh, mulle just tundub just, et äh, siin on, äh, tuleb arvesse võtta seda geograafilist ähm, piirkonda. ja siin on ka selliseid vastuolulisi lähenemisi, et jälgitavus muutub ka kulukamaks, aga võiks kaaluda just ka selles vallas äh, edasiliikumist, et paremat kvaliteeti saavutada, aitäh! nüüd äh, annan sõna Euroopa äh, Komisjoni mm, president, Euroopa Komisjoni esindajale, palun. Thank you very much and good afternoon. suur tänu ja tere tulemast kõigile siin kohalviibijatele kõigepealt äh, sooviksin teid tänada, õnnitleda selle kuulamise korraldamise eest, tegemist on väga päevakajalise, päevakohalise äh, teemaga. piimasektor äh, on just väga olulisel kohal, võttes arvesse ÜPP reformi ja ka Brexitit. ja tõsi on ka see, et kui äh, tootjad äh, koostööd äh, teevad, astuvad nad sellega edasi otsustava sammu oma vastupanuvõime suurendamise suunas. Ähm, piimasektoris ainult ju kuuskümmend neli protsenti piimakongumisest toimub kooperatiivide raames ehk siis kolmkümmend kuus protsenti ei ole kooperatiivide Äh, hallata ja äh, kas seadusandjad äh, otsustasid kümmekond aastat tagasi, et midagi tuleks teha selle olukorra muutmiseks. me alustasime aastal kaks tuhat kaksteist nii-öelda selle piimapaketiga, kus äh, teie siis äh, nägite tootjatele ette erinevaid vahendeid, mis siis tarneahelas nende positsiooni tugevdaks. ja koostati ka äh, aastal kaks tuhat kuusteist raport selle kohta aasta lõpus ja selleks viidi läbi ka sõltumatu küsitlus ja mis näitas, et need vahendid Äh, olid äh, väga äh, häid tulemusi andnud just hinnastabiilsuse ja piima kogumise kvaliteedi osas. nimelt tootjad said seega oma jõudu ühendada, mitte ainult tootjaorganisatsioone luues, vaid nad said ka Äh, kollektiivselt äh, hakata läbirääkimisi äh, pidama nii hinna kui ka ähm, müüdava piima mahu osas. ja see oli tollal väga oluline ja see on seda endiselt võib-olla väga ei märgata, aga Euroopa Liidus on keskmises piimandusettevõttes kakskümmend kaheksa lehma ja paarkümmend tuhat liitrit ähm, piimatoodangut aastas, nii et äh, need ettevõtted ei ole keskmiselt seega väga suured. siis oli meil äh, Omnibussi äh, pakett möödunud aasta lõpus, mis oli, mis tehti piimasektorile ja ka teistele sektoritele kättesaadavaks siis kogu põllumajandusvaldkonnas teatavate variatsioonidega küll, põhiliselt selles osas, et kollektiivsete äh, läbirääkimiste äh, võimalust äh, pakutakse majandus ehk siis turustamisega tegelevatele toos-, tootjaorganisatsioonidele ja nüüd oleme siis astumas järgmist sammu kahe tuhande kahekümnenda aasta järgses põllumajanduspoliitikas ja kolleeg ka mainis seda, et nüüd on piimasektoril üks täiesti uus võimalus ja ka teistele sektoritele, kus see seni võima-, võimalik ei olnud, nimelt siis Äh, võtta kasutusele äh, programme, nagu äh, ka on juba seni olnud puu- ja köögiviljade sektoris, need ei ole liikmesriikidele kohustuslikud, aga kui vajadusi hinnatakse nõnda, et see on tarvilik, siis kolm protsenti otsemaksete äh, Ähm, äh, eraldistest läheb siis äh, sektoritele, kus oleks tarvis äh, niisuguste, niisuguseid uusi programme. sellega tuleb välja Euroopa Komisjon ja vaatame, kuidas siis läbirääkimised parlamendi ja nõukoguga selles osas kulgevad, aga me oleme niisuguse võimaluse välja pakkunud lisaks Äh, mainisid kõnelejad ka mõningaid muid äh, asju, ma ei hakkaks neid kõiki äh, uuesti mainima, aga minu kolleeg võtab ehk siis teise paneeli lõpus sõna just ühtsete kaubandustavade valdkonnas, ehk siis äh, kuidas äh, siis äh, oleks võimalik tegevusi tasakaalustada siis kogu tarneahela jooksul, aga sellest tuleb siis juttu hiljem, aitäh teile! aitäh! selle arutelu kokkuvõtva sõnavõtu eest ning nüüd saavad sõna meie eksperdid, et vastata kõlanud küsimustele ja märkustele. igaüks saab sõna viieks minutiks ja palun leppige ise kokku, kes alustab, nii et kümme minutit on kokku aega, palun. Eh, austatud parlamendiliikmed, eh, sain vaid eh, sain need küsimused endale kirja pandud, ma loodan, et ma midagi ei unustanud ja, ja ma ei vasta ajalises esitamise järjekorras kõigepealt. Äh, kakssada aastat on möödunud Wilhelm Raiffeiseni sünnist ning ühistud on meedia tähelepanu saanud päris palju selle meie niisuguse mõttemudeli rajaja äh, tähtpäevaga seoses. ühistud on äärmiselt olulised selleks, et väikeettevõtjad ellu saaksid jääda. eriti ääremaadel. Eh, siin on kaks eh, sõnavõtjat võtsid sõna, kes on Assuuridelt pärit. ja inimesed teavad sellega väga hästi, et väikeettevõtjad on niisugustes piirkondades ainus ettevõtlusvorm, mis ei ole sisuliselt orienteeritud üksnes tulu teenimisele, vaid üritab taga, tasa saada kuul-, kulud ja ela, ellu jääda ning see, see tähendabki, et äh, ühistulist tegevust tuleb toetada, sellepärast et see hoiab elus tervet piirkonda. ka regionaalmajandus on väga oluline, näiteks kolmandik meie käibest äh, tuleb äh, regioonist endast ja see on stabiilne turg. Need on, need on äh, kunded, kes on olemas juba, need, kellega ei ole vaja pidada keerulisi läbirääkimisi mingite suurte kaubanduskettidega. sest nende inimeste jaoks on meie kaubamärgid juba tuntud, me ei pea investeerima nende tutvustamisse, kõik teavad meid. kõneleja jätkab itaalia keeles. geograafia è fondamentale per ja see on äärmiselt oluline, kuna me Lõuna-Tiroolis oleme just mägi äh, piirkonnas äh, pärit ja see annab siis äh, sellise boonuse nii-öelda suurte jaeettevõtjate juures. aga sellel on ka omad piirid, nii et geograafiline piirkond, päritolu, kaitstud päritolu nimetused on meie jaoks ja muud märgid on äärmiselt olulised ja see on miski, mis meid eristab ja annab meile sellise erilise positsiooni. seega me oleme konkurentsivõimelised. aga äh, samas äh, ei saa me olla konkurentsivõimelised ilma toetusteta. kõneleja jätkab saksa keeles ning teised küsimused. üks küsimus kõlas seoses toetustega. esimeses sambas saame me tegelikult üsna vähe toetusi, vähem kui sada eurot hektari kohta ning teisest sambast, teine sammas on meile väga oluline, see tasandus, tasandusmaksed ning põllumajandueskkonnamaksed. Need on väga olulise tähtsusega meie mägipiirkonnas Eh, mis puudutab praegusi õigusloome ettepanekuid, kas nendest piisab, siis ma, mul on raske seda hinnata, sellepärast et eh, see ei ole esiteks minu ülesanne neid hinnata ja, ja lisaks olen mina, mul on niisugune puuviljakasvatuse taust, enne kui ma piimandusse tulin ning minu kogemus nende rakenduskavadega seoses oli väga hea, et see tõesti toimis. ja mul on väga hea meel, et niisugused võimalused praegu on laienenud ka meile ent see eeldab loomulikult äh, miinimumfinantseeringut liikmesriikidelt, sest vastasjuhul ei tule sellest midagi sisse, nii et mina olen selles mõttes rakenduskavade suur toetaja. ja väga oluline on, et eksporditoetust saaksid ka niisugused väiksed piirkonnad, sellepärast et neil lihtsalt ei ole seda võimalust oma tooteid tutvustada laiemalt välismaal, näiteks Hiinas äh, teatakse nendest mägipiirkondadest väga vähe kui jätta kõrvale sellest, kus, seda, see, kus asuvad, asub dolomiidimälestik ja ja rääkimata niisugustest küsimustest, miks meie tooted on kallimad, miks me, me ei saa pakkuda oma tooteid sama hinnaga nagu odavamad tootjad. mis puudutab nüüd jätkusuutlikkust, mis probleemid sellega seoses meil on? mägipiirkonnas on meil paraku kaheksakümmend äh, protsenti meil on vaja vahe, äh, vaheladusid, kui neid ei oleks, oleks tegemist täieliku katastroofiga, meil ei ole äh, võimalik praegu teistmoodi neid probleeme lahendada ja meil ei ole võimalik ka ladustamisvõimalusi luua, näiteks niisuguses äh, mm, kui on väga järsu nõlvaga tegemist, et eh, lõhestatud pidamisega ei, on, on eh, suuri probleeme, sellepärast et loomad võivad lihtsalt alla kukkuda, nõlvad on niivõrd järsud, meil on nelisada, viissada tuhat vaja eh, investeerida selleks, et uus, uus laut näiteks ehitada. ning nendest ettevõtjatest, kes meil on, on väga vähesed valmis tegema niisuguseid investeeringuid, kui ukse ees seisab põlvkonnavahetus ja noored ei soovi võib-olla selle asjaga üldse jätkata, sellepärast et sellest ei võrsu tulu. ning nüüd küsimuse juurde sellest, millest elavad meie põllumehed. kaheksakümmend protsenti nendest ei saa oma põhitulu põllumajandusest, vaid ka teenivad põllumajandusest lisatulu ning siin on väga oluline, et meil säiliks turism paljud inimesed käivad nii, nii-öelda turistidena äh, või poolturistidena tööl suusab turismipiirkondades ja põllumajandusettevõtetes ning äh, leibkonna sissetulekust äh, loomulikult suuremat osa enam piimandus endast ei kujuta, sellepärast et ettevõte on niivõrd väike, aga turism on väga oluline igal juhul. ning väga oluline on seetõttu, et investeeritakse ääremaale, meil on vaja taristut, meil on vaja äh, investeeringuid avalikust sektorist, et oleks tagatud vastavad teenused ja inimesed saaksid nendes piirkondades elada. lisaks on meil vaja äh, ka toetada seda loomade pidamise kohti, nii et oleks tagatud loomade heaolu, sellesse praegu piisavalt ei investeerita. nüüd äh, time out oli vist see sõna, jah? ütles kõneleja. Thank you, president. A on, on a, a dairy farmer's view piimatootja seisukohast, et kas seda seisukohta võetakse kuulda ühe, Ühendkuningriigis? Ühendkuningriigi neljas suures piirkonnas on kõigil oma põllumeeste liidud. Nad on teinud koostööd ja üritanud äh, rõhutada seda, kui oluline on äh, Ühendkuningriigile see tulu, mis teenitakse läbi toiduahelate. ning äh, see sõnum on hästi kuuldavale toodud, aga aga ma ei tea, kui palju sellest on kuulda võetud seoses Brexitiga või Brexiti viimase redaktsiooniga mis puudutab jätkusuutlikkust selle talvepiima osas Põhja-Iirimaal, siis Põhja-Iirimaa on suhteliselt äh, tasane maa ja meil on tootmine, mis meil on võimalik seetõttu natuke rohkem toota, aga ka kulud suurenevad sellega ning oluline on tagada meile piim, et töötlemisettevõtted saaksid ka talvel äh, midagi töödelda ja nad on seetõttu valmis natuke rohkem maksma. kui aga hind satub löögi alla, siis siis võib tekkida probleeme kevadeni, aga praegu igal juhul on äh, nendel ettevõtte juhtidel, kes äh, niisugust poliitikat on ajanud, õnnestunud oma ettevõtted vee peal hoida meie saame ka seda, seda nii-öelda põhitoetust või miinimumtoetust ja keskkonnatoetust, mis puudutab toetusi. ja üritame kõik äh, samasse seisu tuua sellega. aga see seisukoht, see, see teema on praegu külmutatud Brexiti tõttu ning järgmise kahe aasta äh, lõikes peaksid meie maksed, toetusmaksed jääma sama suureks ja mis edasi saab, seda me veel ei tea mis puudutab tehnoloogiat ja selle rakendamist piiril, siis Brexiti aru, arutelu alus, algusest peale on meile öeldud, et tehnoloogia lahendab selle probleemi. no kui me äh, alati, kui me oleme rääkinud inimestega, kes peaksid seda tehnoloogiat hakkama rakendama, oleme vastuseks kuulnud, et see asi pole kaugeltki nii lihtne mis puudutab ühistuid, äh, siin Rasmus rääkis Glanbiast. Glanbia Lõuna-Iiris alustas ühistuna, aga siis äh, muutus aktsiaseltsiks ning äh, piimatootjate seisukohast. kui nad hakkasid raha kõrvale panema selle asemel, et seda oma aktsionäridele välja maksta, siis eh, põhiliselt Lakeland ja Dare Farm on praegu ikkagi sada protsenti ühistud, mis eh, töötavad tasa oma kulud ja investeerivad, teevad vajalikud investeeringud ning ülejäänud raha läheb oma liikmetele. ning see on niisugune skeem, mis tõesti vastab ühistu põhimõttele keegi rääkis veel sellest, et eh, keskmine põllumees on juba üle kuuekümne aasta vana, Põhja-Iirimaal on see arv viiskümmend üheksa. ning äh, üle kogu Euroopa on vaja noori tuua sellesse valdkonda ning selleks on meil vaja tagada ikkagi korralik tulu noortele. sama, nagu nad muudes ettevõtluse või tööstuse valdkondades võiksid teenida. aitäh! Proszę Państwa, mamy w tej chwili dalszą kontynuację. Jeszcze... nüüd jätkame oma arutelu. meil on veel kuulata kaks eh, ettekannet. esiteks eh, Dominico Anichiarico, eh, kes Pomgranas Itaalias, Itaaliast meile tuleb ja talle järgneb Michel van Galen, kes on äh, turge, tarneahelaid, innovatsiooni ja konkurentsivõimet käsitleva majandusteaduse ekspert äh, Wageningeni ülikoolist. kummalgi on aega viisteist minutit ja ma arvan, et me alustame kohe esimese kõnelejaga ja palun tal ajakavast äh, või ajast kinni pidada härra Annik Jaarik, palun. Eh. aitäh. Ähm, mina tulen äh, Lõuna-Itaaliast ja räägin just äh, kooperatiividest äh, puuviljakasvatuses, mida ma olen, olen siis juhtinud kuus aastat ja äh, kõigepealt äh, siis äh, väike sissejuhatus arvude näol umbes kolmandik põllumajandustoodangust pärineb kooperatiividest. meil on kooperatiivide liikmeid umbes seitsesada nelikümmend tuhat ja kooperatiive kokku on neli tuhat seitsesada äh, ja nende aastase äh, sissetulekud on keskmiselt kolmsada viiskümmend, kolmkümmend viis miljardit eurot ja Ehm, puu- ja äh, köögiviljasektoris on siis äh, tuhat kolmkümmend kooperatiivi ja nende äh, sissetulekud on siis, tulud on kaheksa koma seitse miljardit eurot ja need andmed tulenevad aastast kaks tuhat seitseteist. nüüd räägime siis veidi lähemalt sellest, millega mina tegelen aastal kaks tuhat kolmteist äh, äh, hakkasime pöörama siis äh, tähelepanu granaatõuna kasvatusele Itaalias. sellega tegelesid väikesed ettevõtted, keskmiselt kaks koma kaks hektarit, suured olid need ettevõtted ja äh, tol ajal olid nad äh, mõnevõrra äh, maha jäänud või, või vanad, see tähendab äh, seda, et äh, tegemist oli peaasjalikult äh, pereettevõtetega ja muidugi ka sellel, neil on ka teatavad puudused ja eelised, seda eripära arvesse võttes ja äh, asutasimegi siis Pomgrana kooperatiivi äh, koos äh, viie kolleegiga. me ei tegele mitte ainult tootmisega, vaid ka säilitamise ja pakendamisega. nagu te suurepäraselt teate, on Itaalia väga mitmekesine riik nii kliima kui ka piirkondade poolest, eripärade poolest ja me räägime siin Lõuna-Itaaliast ehk siis selle Saapa-Kanna äh, piirkonnast, äh, kus on alati äh, kasvatatud granaatõuna just ilutaimena, aga meie mm, mõtlesime, et seda võiks siis hakata kasutama intensiivselt nii-öelda kõrge saagikusega taimena. nii et meie tegevuse keskmes on siis tootja ehk siis äh, tema ettevõte ja kõigepealt äh, vaatasime, mis on siis tema probleemid ja missuguse teenuseid me saaksime talle pakkuda, et ta saaks äh, ähm, tu-, toota mõistliku kuluga kõrge kvaliteedilist puuvilja. nii et see ei puuduta mitte ainult siis agronoome, tehnilist abi, vaid ka siin on küsimusi seoses äh, tema tootmispiirkonnaga, missuguseid muutusi tuleks äh, läbi äh, viia, aga laiemalt. nii et pärast arupidamist siis võtsime arvesse tootjate probleeme ja seega ähm, püüdsime siis äh, hakata nii-öelda esile äh, tõstma sellist uut toodet, uut tüüpi äh, toodangut. meil on ettevõtteid, mis on nii-öelda juba kogenud, küpsed ja kus siis ka Mm, see põhiettevõtja on juba eakam, viiekümne viie, kuuekümne aastane, aga äh, püüdsime siis äh, ka äh, tuua siia sektorisse ka teadus- ja arendust, tegemist on tõesti traditsioonilise valdkonnaga, aga siin tuleks arvesse siis võtta ka uuem, arvesse võtta uuemaid arenguid ja võimalusi. seega, äh, nagu ma ütlesingi, äh, kooperatiiv äh, sai just tootja panna selle protsessi keskmesse, võtta arvesse tema vajadusi. ja põllumajanduskooperatiivi eelised on Äh, on äh, teile kindlasti tuttavad, aga võime nad äh, sinna ka kiirelt uuesti üle vaadata. kõigepealt siis tööjõu jagamine, ka spetsialiseerumine. kui on näiteks agronoome, saab neid ühiselt kasutada. ja põllumajandusettevõte ette ise äh, ei peaks hakkama äh, leiutama äh, uusi tootmisviise, ta saab kasutada seega spetsialistide pädevust. seega on meil niisugune ekspertide meeskond juba agronoomide näol ja selleks oli ka ette nähtud siis kirjalikud reeglid siis äh, kuidas siis seda ettevõtet äh, juhtida, kuidas äh, toota, kuidas tooteid reklaamida ja nii edasi. nii et Mm, väga oluline oli ka see, et äh, inimesed said kasutada ära teiste äh, kogemusi. Äh, kui probleem juhtus esimest korda, siis tegeldi sellega, teisel korral oli juba kogemus olemas ja sai märksa kiiremalt lahendusi leida ja veel väga oluline aspekt on eh, just eh, ettevõte või kogu siis selle eh, tegevuse, tegevusvaldkonna koondamine ühe kaubamärgi alla. tegemist on sellise pika perspektiiviga ettevõtmisega, seetõttu tuleb äh, ka end sellega identifitseerida kollektiivselt ja seega äh, on see ühtne kaubamärk ka hästi tähtis. veel üks oluline küsimus, äh, kvantiteet ehk siis suurem toodang tänu sellele on tootjatel ka rohkem äh, võimalusi äh, läbi rääkida. nelikümmend seitse protsenti äh, kooperatiivide toodangust müüdatakse suurtele ja, ja ettevõtjatele nii Itaalias kui ka välismaal. ja veel üks mm, probleem, mis varasemalt oli väga terav just sertifitseerimisega seoses nimelt äh, oli siis, äh, toodetel olid erinevad nõuded siis Itaalia poolt, Euroopa Liidu poolt ja nii edasi, aga nüüd kooperatiiv saab siis selle nii-öelda ühe teenusena äh, välja mm, pakkuda ja see sobib ka tootjatele väga hästi. ettevõtte jaoks on eelised äh, äh, näiteks abi näol koha peal, mida ähm, pakutakse, näiteks äh, ka kuuekümneaastane tootja ei pea midagi uut leiutama, lahendusi välja mõtlema, vaid ta saab pöörduda abi saamiseks kooperatiivi poole Mm, ja saab, saab lihtsalt äh, ka inimliku äh, kontakti äh, kaudu endale tuge. ja samamoodi saab tööjõudu odavamalt, ei pea ise koolitama tööjõudu ja kooperatiivides on ka nõnda, et kui ostetakse äh, tooteid, äh, siis väljaspool kooperatiivi lihtsalt äh, tootja on nõu-, peab olema nõus ükskõik millega, kuna tegemist on kiiresti rikneva tootega, aga kooperatiivis on, toimub see märksa organiseeritumalt samamoodi on äh, võimalik otse äh, tarbijale äh, oma toodangut tutvustada nii lähedal kui ka kaugemal ja ka tootjale on see aspekt väga tähtis. ja nüüd, mis puudutab tarbijate nägemust Äh, siis äh, lisaks äh, jah, tootja eelistele on, saavad ka tarbijad sellest kasu mm, et siin näete jah, et lapsed käivad külas, sest kooperatiiv tegelikult esindab teatud, teatud piirkonda ja seda saab siis tutvustada koha peal lastele, seejärel äh, täiskasvanutele ja nii edasi. ja nii, et kui siis tarbija vanem läheb siis äh, poodi, siis äh, märkab seda toodet, kelle, mille tootjat ta tunneb ja siis ta kindlasti ostab seda jälle uuesti ja internetist saab infot äh, kooperatiivi kohta ja nii edasi. Äh, siis äh, on ka toote standardite küsimus. meil on siin kategooriad, esimene kategooria, teine ja nii edasi nii et siin äh, puhul on siis äh, ka selge, et äh, missugune kaubamärk on seotud mis standardiga, et ei varieeru mitte enam nii väga. nii et võib öelda, et möödunud aastatel oleme näinud, et globaliseerumisega seoses on kadunud ära seos Äh, tootjatega äh, koha peal. Äh, meil on tarvis saata tooteid ka kaugele, kaugematesse piirkondadesse, see võib olla nii positiivne kui ka negatiivne, aga Äh, see oluline on muidugi toote äh, hind, näiteks siin meie ähm, piirkonnast äh, viiakse tooteid igapäevaselt Põhja-Euroopasse, neid aga, need läbivad mitmeid etappe, ehk siis neid pidevalt uuesti nii-öelda müüakse, ostetakse, müüakse, ostetakse erinevate vahendajate poolt, kuni see jõuab lõpuks äh, välja siis lõpptarbijani äh, ja hind äh, muudkui tõuseb samas oleme ju palju just rääkinud äh, lisandväärtusest ja, ja siis sellest, äh, mida tootja ise saab teenida ja et oleks siis see tarneahel lühike ja seega on ka Euroopa Liit äh, ärgitanud tootjaid just selles suunas kood, koostööd tegema, et nad just ühiselt tegutseksid ja seega siis äh, kooperatiiv tähendab seda, et me saame olla konkurentsivõimelisemad, saame, äh, jõuame kiiremini äh, tarbijani ja meie toodang äh, on äh, nähtavam, äh, me saame oma häält paremini kuuldavale tuua ja tootjad saavad ähm, paremini investeerida ka ähm, töötlemisse siin võiks ka mitmel ähm, puhul siin kaaluda äh, selles äh, sektoris just äh, liikuda edasi siis nende toodete töötlemiseni. ja samamoodi saab siis müüa ka suuremaid koguseid aga lisaks sellele kõigele äh, on äh, veel üks hästi oluline äh, aspekt. see pilt tehti siis poolteist tuhat tagasi, siin on kolm ähm, põlvkonda tootjaid, kes juba mitukümmend aastat on siis pidanud äh, seda suurepärast ametit, kuna just tootjad on need, kes hoolitsevad maa eest ja äh, keskkonna eest. ja äh, seega me soovime, et äh, saaksime selle kõik edasi anda ka oma lastele ja lastelastele. aitäh! suur tänu ja sõna on järgmisel esinejal Thank you uh, very much uh, for your... suur tänu selle võimaluse eest siin täna olla ja jagada teiega meie e, uuringu tulemusi. mina olen Mihhail von Halen. E, ma e, töötan Wageningeni, Wageningeni ülikoolis ja ma jagan teiega teavet, mille me oleme saanud erinevatest uuringutest, mis on läbi viidud hiljutistel viimastel aastatel ja mis käsitlesid koostööd põllumajandussektoris. ma ei ole tegelikult eh, praktik, mina ei ole sellest eh, sektorist, ma ei tööta selles sektoris, ma olen lihtsalt äh, teadustöö tegija, nii et sellepärast oli mul väga huvitav eelnevaid kõnelejaid kuulata ja ma loodan, et äh, minu sõnavõtt äh, lisab midagi nende sõnavõttudele ja ka kinnitab nende äh, väiteid. järgmise viieteistkümne minuti jooksul räägime ühistute ja teiste tootjaorganisatsioonide rollist Euroopa Liidu põllumajanduses ja piimasektoris. ma jagan teiega ka erinevaid tulemusi uurimustest, teadustöödest, tootjaorganisatsioonide kohta, nende eesmärkide kohta ja ka tootmisharude vaheliste organisatsioonide kohta, mis on eh, selline koostöövorm, millest me täna ei ole veel rääkinud. ja lõpuks võtame kokku mõned tegurid, mis koostööd soodustavad ja mis koostööd pidurdavad loodetavasti aitab see selgitada natuke meie erinevaid eh, teadustulemusi. siin on arvud, ma arvan, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. me näeme siin ühistute turuosa Euroopa Liidu eh, piimasektoris ja me näeme, et see erineb siin, see ulatub eh, peaaegu nullist protsendist ja läheb peaaegu saja protsendini välja, nii et me näeme kohe seda graafikut vaadates, et erinevused on suured erinevates eh, liikmesriikides. ühistute osatähtsus on erinev. on kaks eh, erinevat ühistutüüpi, kas põllumajandustootjate ühistud või siis nende ettevõtete ühistud, kes tooteid ka töötlevad või turustavad, nii et eh, siin on natuke eh, erinevad andmed ja osades riikides eh, põllumajandustootjad tarnivad piima erafirmadele, nagu juba selgitati. kakskümmend kaks tuhat ühistut on Euroopa Liidu toidutarneahelas kokku ja nende käive on kokku kolmsada viiskümmend miljardit eh, eurot aastas ja kuus miljonit liiget kuulub neisse. nii et eh, ühistud ja kooperatiivid on väga suur osa Euroopa Liidu põllumajandusest. ja me näeme ka, et eh, ühistud on kasvu, kasvamas. enamikus liikmesriikides üritavad, üritatakse ühistutes laieneda ja selle juurde naaseme natuke hiljem ja vaatame neid erinevaid pidurdavaid tegureid. lõpuks räägime, lõpuks räägime ka piimasektorist ja ühistute osatähtsusest seal. neli kümnest suuremast ühistust on just piimasektorist, kuna toor piima töödeldakse väga paljudeks erinevateks toodeteks. siis see tarneahela selline olemus peaks mastaabisäästu põhimõttest lähtudes tooma kaasa suurema koostöö tootjate vahel. vaatame siis erinevaid põhjuseid, miks tootjad peaksid ja ettevõtted peaksid koostööd tegema esiteks tugevdab see nende läbirääkimispositsiooni, see vähendab ka riske. võib olla kasulik näiteks ladustamisruume jagada või siis koondada ressursse ja üritada niimoodi hindu stabiliseerida. paljudel juhtudel mainiti erinevates küsitlustes, millest me ka juba täna kuulsime, et et koostöö tagab parema juurdepääsu turule, kuna ei taheta läbirääkimisi pidada erinevate sadade või tuhandete tarnijatega. koostöö on ka vahend selleks, et tugevdada piirkondade sotsiaalset sidusust või ühtekuuluvust. ja see on kasulik ka õppimise seisukohast. paljud ühistud on meile öelnud, et Eh, see on viis selleks, et eh, ettevõtlust ja liikmete ettevõtlikkust suurendada ja leida mingi ühine alus eh, toodete kvaliteedi parandamiseks või siis sotsiaalse sidususe parandamiseks. ka ühiste huvide edendamine on üks tulemustest. ja kõik need eesmärgid on sellised, mida ühistud erinevates, erinevatel tasanditel üritavad saavutada. sellel lehel näeme veel Euroopa Liidu poolt tunnustatud ja tu mitte tunnustatud tootjaorganisatsioonide erinevusi põllumajandus poliitikas on neid võima-, on erinevad võimalused organisatsioonide tunnustamiseks või eeskirjade laiendamiseks. enamiku eh, tootjaorganisatsioonidest ei ole aga Euroopa Liidu poolt tunnustatud ainult, ainult kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti tootjaorganisatsioonidest eh, on Euroopa Liidu poolt tunnustatud näitan teile siin eh, sellist graafikut veel. Eh, siin on tootjaorganisatsioonide asutamise põhjused. Eh, oliivõli, liha, veise ja, veise ja vasikaliha tootmine ja teraviljad ja me näeme, et kui küsida ühistute esindajatelt, miks selline ühistu on loodud, või tootjaorganisatsioon on loodud, siis eh, peamine põhjus oli eh, turule juurdepääsu eh, parandamine, siis suurema mahu kaudu. ja ka mm, liikmete parem positsioon läbirääkimistes nii ostjatega kui ka tarnijatega. väiksem haldus, väiksemat halduskoormust nii palju ei mainita peaaegu, peaaegu pool liikmetest või organisatsioonidest ütlesid, et see on nende jaoks oluline. see oli siis organisatsioonide asutamise kohta, aga edasi liikudes vaatame me ka seda, mis on selliste organisatsioonide eesmärgid, kui need on juba asutatud ja kui selle kohta küsida, siis me näeme siin eh, tunnustatud ja tunnustamata organisatsioonide kohta valimid. ja enamikul neist on eh, ka eesmärgid, eh, mis on seotud müügiga, tootmise kavandamisega ja toodete turustamisega, turule viimisega aga veel üks oluline tegur siin oli see, et enamik neid organisatsioone ei müü või ei pea läbirääkimisi. Neil on erinevad eesmärgid, ehk siis ei ole ühte peamist eesmärki. ka turustamine ja reklaam on olulised ja hindade stabiliseerimine samuti tehnilise abi osutamine põllumajandusettevõtjatele. ja me näeme selgelt, et mida enam neid eesmärke on, mida üritatakse saavutada, seda küpsemaks organisatsioon saab. ja üritatakse olla ka edukam, veelgi edukam. enamik nendest tootjaorganisatsioonidest on eksisteerinud juba mõnda aega. tootjaorganisatsioonid loodi juba kahekümnendal sajandil, eriti Prantsusmaal ja Hispaanias. uuemates Euroopa Liidu liikmesriikides võib näha, et Euroopa Liidu poliitika on tegelikult eh, algatanud uue asutamise laine ma näen, et vist tahetakse küsida, aga ootame sellega hiljem. uute tootjaorganisatsioonide loomise juures keskendutakse rohkem teadustööle ja kvaliteedi parandamisele. liigume edasi tootjaorganisatsioonide tegevuse juurde kvaliteedikontroll ja kvaliteedi kavandamine on tegevus, mida kõige rohkem tootjaorganisatsioonid läbi viivad. enamik neist, vähemalt meie valimis, tegelevad ka lepingu läbirääkimistega ja tootmise kavandamisega, aga kvaliteet oli peamine tegevus Need arvud siin näitavad eh, kõiki neid eelmainitud sektoreid. mul ei ole siin konkreetselt eh, piimasektori eh, tulemusi, aga kahe tuhande kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta uuringut juba mainiti. ja tegevused ja eesmärgid tootjaorganisatsioonide puhul olid ka piimasektori puhul üsna sarnased kakssada kuuskümmend tootjaorganisatsiooni eh, olid tegevad piimasektoris, mis olid tunnustatud Euroopa Liidu poolt. nii et piimasektoris on neid tegelikult üsna palju. me näeme, et tegevustes on eh, muutused või ühistused, ühistud arenevad koos Euroopa Liidu äh, poliitika arenguga ja ma arvan, et on oluline märkida, et äh, selline areng toimub. Neil võivad olla erinevad eesmärgid ja tegevused, kui need asutatakse, aga kasvades võivad need äh, muutuda ja tegevusala võib muutuda. ja samuti ka tugi, mida nad vajavad, muutub. me küsisime millised on kasutegurid, mis nad saavad eh, liikmelisusest? Nende organisatsioonide esindajad eh, vastasid meile, need on peamiselt ka ise põllumajandustootjad, nii et võib-olla oleksid tulemused erinevad, kui küsida seda küsimust liikmetelt. eelised olid peamiselt äh, turu ja hindade stabiliseerimine, parem turule juurdepääs. ehk siis see, et on äh, võimalik äh, pidada läbirääkimisi klientidega ja ka kulude vähenemine. Äh, suurem sissetulek ja ka seda mainiti kolmekümne, kolmekümnes protsendis organisatsioonidest tuleb märkida aga ka seda, et on, et siin, et ühistusse kuulumisel on ka puudusi ja negatiivseid külgi. see võib vähendada põllumajandustootjate kontrolli selle üle, millisele turule soovitakse siseneda või kuidas soovitakse toota. ma näen, et mul on alles üks minut ajast. vaatame tootmisharude vahelisi organisatsioone. veel üks koostöövorm ma arvan, et sellistest, sellisest koostöövormist me täna veel rääkinud ei ole, aga eh, selliste organisatsioonide arv eh, on kasvamas, Euroopa Liidu poliitika toe-, poliitika toetab seda samuti alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on eh, tootmisharude vaheliste organisatsioonide arv tõusnud. näeme seda siin graafikul. selles osas kui hästi arenenud on nende vahendid ja kuidas seda instrumenti kasutatakse, on väga erinevad. kogu ideed alles töötatakse välja. me näeme, et kultuurilised erinevused mängivad siin rolli. ja ka erinevused eh, sektorite eh, struktuurses eh, dünaamikas erinevates liikmesriikides mõjutavad seda, kui edukalt sellised organisatsioonid saavad eh, tegutseda. aga abiga liikmesriikide valitsustelt eh, ja kui eh, organisatsioonid saavad Euroopa Liidu toetusi kasutada Ei, sellisel juhul stimuleeritakse ja edendatakse tootmisvarude vaheliste organisatsioonide edukust. siin on kiire kokkuvõte koostööd soodustavatest ja takistavatest teguritest erinevate, erinevate organisatsioonide puhul. siin on selline paradoks, millest täna juba rääkisime. et üksikud tootjad või ettevõtted on haavatavamad neil on väiksem läbirääkimispositsioon või nõrgem läbirääkimispositsioon ja sellised eh, ettevõtted saavad rohkem kasu sellisesse organisatsiooni kuulumisest. aga me näeme ka seda, et eh, kui maht kasvab, siis äh, suureneb ka see kasutegur. lahknevad ähm, huvid, äh, samuti soodustavad, on soodustavaks teguriks takistavateks teguriteks on ähm, et põllumajandusettevõtete kasv, väiksem hulk äh, põllumajandusettevõtteid samas eh, võib see, võib ehm, eh, organisatsiooni kuulumine olla niisugune soodustav sellistel juhtudel. kes üldiselt tasub olla organisatsiooni, eh, tootmisharude vahelise organisatsiooni liige või koostööd teha. sellised ühistud, kus on rohkem tegevusalasid, eh, nende puhul võivad eh, ka hinnad olla kõrgemad, saavad küsida kõrgemat hinda. ja sellisel juhul on võimalik eh, hindu seada. me näeme seda, et, et keskmine hinnatase tõuseb ühistute abil. ühine õppimine ja rohkem teadustööd on samuti sektori jaoks kasulikud ja nagu tarbijatele ja üldsusele kasulik. see aitab kaasa ka keskkonna säästmisele. aitäh! Dziękuję. Otwieramy po raz kolejny sesję pytań ze strony pani i panów posłów. Mam głos. Suur tänu. Me aitäh, nüüd äh, küsimuste ja vastuste puhul, esimesena härra Caputo. ja aitäh, tahtsin äh, teid äh, tänada selle eest, et ka see teine paneel sisaldas väga huvitavaid olulisi ettekandeid. nii et suur tänu teile Mm, ka äh, sellest sissevaatest äh, Lõuna-Itaalia kooperatiividesse, mm, kooperatiivide tegevusse, kus on väga väikesed äh, ettevõtted, mikroettevõtted tegutsemas. ja ka seal on toimumas põlvkondade vahetus ja Äh, on ka aktiivsemalt äh, tootjad äh, kooperatiividesse, ühistutesse koondumas. mina räägiksin sellist ka väikeste ettevõtete seisukohast ja mul ongi härra Annik Järikule küsimus. võttes just arvestada innovatsiooni aspekti siis äh, võib öelda, et see ei ole mitte ainult äh, tehnoloogiline, vaid see puudutab ka juhtimisprotsesse. nagu on väga väike ettevõte, siis ta ei tule selle kõigega toime. ja möödunud aastatel äh, on näha olnud, et kooperatiive on rohkem tekkinud. nii et ähm, kas seda innovatsiooni aspekti äh, saaks ka kasutada, et äh, lihtsustada äh, või ärgitada siis tootjaid koonduma kooperatiividesse, et nende positsioon turul seega ka tugevneks, aitäh! Mm, aitäh! jaa, aitäh. Mm, see, mida härra Nikjalik ütles, oli väga huvitav, tõepoolest kooperatiiv ehm, hakkas tegelema täiesti uue ehm, tootega erinevalt äh, võib-olla tavapärastest äh, kooperatiividest, nii et äh, võib-olla siis ta, annaksite ka veidi andmeid, pakuksite mõned andmed numbriliselt just sellega, et palju, palju teid on, kuidas olete kasvanud, palju teie, teil on põllumajandustootjaid ja nii edasi? ja veel üks küsimus härra von Galenile, kõneleja jätkab saksa keeles selles, mis puudutab ühistute juhtimist, te seda ei käsitlenud härra Zampieri puudutas seda hästi lühidalt, aga minu meelest üks, üks nendest nõrku, neid nõrku punkte ühistutega seoses, seoses on just juhtimine, see võib olla ka nende tugevus muidugi, aga igal juhul ühistu mõte, et asju ise teha, teatud suurusest alates enam hästi ei toimi. ehk siis läheb vaja juba professionaalseid juhte aga, ja sageli me näeme, et niisugused liikmete lühiajalised huvid, näiteks räägiti tulude väljamaksmisest, lähevad äh, vastuollu pikaajalise juhtimise huvidega. tekivad lahkhelid ning äh, muutub keeruliseks ühistu juhtimine võrreldes suure aktsiaseltsi või eraettevõttega, kus on lihtsam äh, pikaajalisi eesmärke rakendada, et võib-olla saaksite paari sõnaga rääkida sellest teemast ka, kui olete kokku puutunud? So Häusling. kolleeg Häusling. ühinen härra Dorfmanniga, et tõesti, siin peaks diferentseerima, ühistu ei ole sama, mis teine ühistu automaatselt. me äh, näeme, et meil on siin nii suuri ühistuid kui väga väikesi ühistuid, kus on käibed väga erinevad. ja suurte ühistute puhul äh, sageli ühistu liikmed ei teagi enam, et nad ühistusse kuuluvad nii et äh, kuidas on suurte ühistute demokratiseerimisega lood, on üks küsimus. et näiteks meil äh, Saksamaal äh, on äh, si-, sisuliselt ühistuid, kellel on monopoolne seisund, kellele alternatiivi ei ole ning kelle juhtimis- ja hinnakäitumine sisuliselt ei erine üldse mingi suurettevõtte vastavast käitumisest, eraettevõtte käitumisest ja põllumehena siis tekib küsimus, et mis ma siis saan kasu üldse sinna kuulumisest, nad sisuliselt toimu-, toimivad põllumeeste rahaga nagu suured ettevõtted, aga formaalselt nad on ühistud. et kuidas siis on kaasotsustamisõigusega, kas siin oleks vaja reformi ning äh, ka kuidas me eristame suurt ja väikest ühistut? et äh, kuhu jäävad need ühistu eelised siis niisuguse suure ühistu puhul, härra Raiffaisenit tsiteeriti siin ning äh, suurühistud, nagu nad meil praegu olemas on, on väga kaugele läinud ühistulise tegevuse põhimõttest minu meelest. ja üksikud äh, ühistu liikmed sisuliselt ei oma enam mingit äh, sõnaõigust niisuguste ühistute tegevuses ega mingit eelist sellest ka ei saa rääkisite ka eh, hindadest, et mida suuremad, suuremaks need ettevõtted lähevad, seda väiksem on see hinnaeelis. Saksamaal on uuritud seda asja ning see uurimus näitas, et et suured ühistud maksavad kõige halvemat piima hinda. ning see, seetõttu tekib küsimus, et kas põllumehele on siis üldse mingi eelis niisugusesse ühistusse kuulumine ja kas siis on äkki mingi suurusega seotud, näiteks ütleme, kaasotsustusõiguse osas vaja sekkuda et tagada ühistulisuse ähm, nii-öelda põhimõtte järgimine. kolleeg Bogovitš. Good afternoon, <clears throat> thanks for all presentations. suur tänu kõigile ettekandjatele, olen Sloveeniast, meil on samuti palju väiketalusid, väikeettevõtteid ning äh, alustasin ise ka kaheksakümnendatel aastatel Jugoslaavias ala, ajal veel põllumajanduses oma äh, tööalast tegevust ning hiljem asutasin väikese ühistu meie külas, kuuskümmend, seitsekümmend põllumeest tulid kokku, piimatootmine oli see, millega tegelesime ning ning olen käinud palju ka, palju kordi Lõuna-Tiroolis ja, ja usun väga teie ühistulise tegevuse mudelisse. seoses sellega, mida rääkis härra Häusling, väga Äh, väga oluline on aru saada sellest, et on erinev juhtimine väikeste ja suurte ühistute puhul. see on üks osa sellest ärist. ent mis on kõige olulisem, on, on nende roll turul, ühistute roll turul. meil on Sloveenias samuti väga äh, selgeid juhtumeid Alpide piirkonnas ka, kus väike piimatootjad kes kümme, kaksteist miljonit piima, liitrit piima toodavad äh, ja vastavalt äh, juustu toodavad sellest, äh, omavad vastavaid kaubamärke, müüvad seda Itaaliasse, sest nad on piiri ääres, ning ilma nende ühistuteta sisuliselt piima tootmine kaoks. väga oluline on, et tulevikus toetataks põllumeeste ühistegevust. nagu ma ütlesin, ma olen Sloveeniast ja kui me vaatame statistikat, siis äh, varasemas, äh, nii-öelda varasemal sotsialistlikul perioodil oli ühistegevust vähem ja probleeme rohkem ning äh, väga oluline on, et meil oleks, meie käsutuses oleks Euroopa ühises põllumajanduspoliitikas vahendid niisuguse liikumise toetamiseks, teisalt aga on väga oluline ka, et me soodustaksime niisugust organiseerumise vormi, mõnikord ei loe, kas ollakse suured või väikesed selles sellel kohutaval turul, äh, selles toiduahelas põllumehed ilma äh, ühistegevuseta ja sisuliselt neil puudub igasugune väljavaade. hea koostöö põllumeeste vahel on vähemalt äh, sama oluline nagu ühine põllumajanduspoliitika. üheta ei ole teist paljudes valdkondades ja puudub väljavaade väga paljudes põllumajanduse valdkondades põllumeestele ning äh, viimaseks, mida tahtsin öelda, innovatsioon ja teadmiste ülekandmine ja digi-, äh, digiteerimine. Äh, olen töötanud nutikate külade teemaga, kus siis me käsitleme mitmeid aspekte, mitte ainult põllumajandust ning siin on samuti ühistutele väga head võimalused, väga palju tegevusruumi. sest inimesed põllumajanduspiirkondades mõistavad, mida seal vaja on ja maaelu areng, arendamiseks tulevikus on vaja vaadata sellele valdkonnale laiemalt, mitte ainult põllumeeste pilgu läbi. aitäh! nüüd saavad sõna, nüüd saab sõna kõigepealt komisjon, komisjoni esindaja. kolleeg Varier DG Agrist. aitäh, härra juhataja! ning tere pärastlõunast kõigile! mõned kommentaarid minu poolt, aga kõigepealt lubage, et ma ütlen esinejatele, kelle ettekandeid me, me kuulsime just, et nad on väga huvitavad näited toonud meile oma ettekannetes. aga nüüd kommentaarid. esimene puudutab eh, tänase kuulamise pealkirja ühistegevuse vormid põllumeeste positsiooni toetamiseks toiduahelas usun, et äh, tegemist on väga hea pealkirjaga, sellepärast et äh, asi puudutab koostööd põllumeeste vahel. mis tähendab, et äh, mõisteliselt te lähtute sellest juba, et me räägime nii majanduslikust kui ka mittemajanduslikust koostööst põllumeeste vahel ning tahaksin rõhutada, et iseäranis. et kui me vaatame Euroopa Liidu regulatsiooni, siis eh, me leiame küll selle mõiste, aga selle määratlust me ei leia. Eh, selle, see on mõiste ühistu, inglise keeles cooperative. aga enamasti käsitletakse põllumeeste koostööd märksa laiemalt räägitakse tootjaorganisatsioonidest, tootjaühendustest ja nii edasi. nii et eh, selles mõttes me ei ole kuidagi piiranud eh, põllumeeste koostööd eh, ega ei ole taandanud seda mingile konkreetsele õiguslikule vormile. teine asi, millest tahaksin rääkida, olgugi et kindlasti sellega hästi kursi, kursis olete, on miks siis tundub, et nii järsku paari aasta eest äh, algatati see arutelu põllumeeste koostööst. usun, et äh, oluline on siin näha, et äh, hinnatoetuselt sissetulekutoetusele liikumisega on Euroopa põllumajandus muutunud äh, märksa konkurentsivõimelisemaks ning äh, osaleb tihedamalt ülemaailmses konkurentsivõrgus. Äh, seda selgitas väga hästi ka eelkõneleja ettekanne ning äh, ettekandjad, ettekanded ja ettekandjad näitasid meile, et konkurentsivõimet tuleks mõista konkurentsivõimena terviklikult mingi sektori toiduahelat, sektorite toiduahelate vahel. ning sellisel taustal majandusteadlasena, mida nimetatakse vertikaalseks koordineerimiseks mingi sektori toiduahelas, muutub põllumeestele väga oluliseks, seetõttu on oluline, et põllumehed oleksid siin võtmerollis selles vertikaalse koordineerimise juures, vertikaalse kooskõlastamise juures. et tõenäoliselt on see mõiste siin natukene abstraktne ja raskesti mõistetav, nii et seetõttu ma üritan selgitada, mida ma silmas pean. et kui me ja oleme seda näinud ka kõigis äh, Lääne-Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas, et kui me vaatame hindade arengut näiteks viimasel kolmekümnel, viiekümnel aastal, siis tootjate hinnad ja töötlejate hinnad ning tarbijate hinnad, tarbijataseme hinnad, siis me näeme, et kui tootmishinnad on suurenenud aeglaselt, siis tarbijahinnad on suurenenud üsna drastiliselt ning miks siis äh, täheldame niisugust tarbijahindade kasvu. see hindade kasv kajastab seda, et äh, lõpptoode sisaldab järjest rohkem teenuseid, teenuse komponenti, innovatsiooni komponenti, toodete eristamise komponenti. ehk mille juurde ma tahan jõuda? põllumeestele on äärmiselt oluline, et neil oleks vahendid mille abil nad saaksid jätta endale olulisema osa sellest loodud lisaväärtusest, nii et põllumeestel peab olema võimak-, võimekus jätkata innovatsiooniga. Võim-, et nad haaraksid, suudaks haarata uute turgude võitmise võimalusi ning tooteid mitmekesistada. ja seda äh, selgitasid ettekandjad meile väga hästi nii et see olekski minu, minu mõte täna, et põllumeeste koostöö, nagu me kuulsime, on sisuliselt äh, ühise põllumajanduspoliitika tuum. siiani rääkisin peamiselt äh, põllumeeste majanduslikust koostööst, aga me peame pidama meeles, et meil on ka täiendavad meetmed, nagu professor Van Halen selgitas, mille eesmärgiks on suurendada ja muuta sujuvamaks äh, toiduahelate toimimine ning nendeks meetmeteks on eri sektorite esindajate koostööorganisatsioonid mis, mis siis on, puudutavad koostööd niisugustes mittemajanduslikes küsimustes, nagu on näiteks teadusuuringud, turuanalüüs. nii et austatud esimees, ma arvan, et mina sellega praegu lõpetaksin. ent kokkuvõtteks ütleksin või meenutaksin kõigile, et tootjate koostöö on praegu meie poliitika südames. see, see tuleb selgelt kaks tuhat kolmteist reformist, omnibuspaketi kokkuleppest ning praegusest ÜPP ettepanekust, mida te arutamas olete ning millele on täna pärastlõunal ka korduvalt viidatud. ning seda ma tahtsingi praegu öelda, aitäh! Tak, dobrze się słuchało pana i ten czas rzeczywiście biegnie. Dobrze pan to zauważył. tänan. aitäh ähm,. nägite väga hästi, missugused olid meil siin põhiprobleemid. nüüd annan sõna külalistele, kellel on võimalus vastata küsimustele ja kommentaaridele. Teil on mõlemal viis minutit ja palun Äh, pidage ka kõneajast kinni ja juba tänan ette teie vastuste eest. aitäh, härra Annik Jäärika, jah, kõigepealt äh, sooviksin tänada kõigi äh, mulle esitatud küsimuste eest. ja mm, püüan siis nii-öelda mm, kõigile korraga äh, järjest siin vastata, äh, härra Caputo, jah, tõepoolest äh, innovatsioon juhtimises on tõepoolest midagi, mis peaks ka tootjate sissetulekuid suurendama. meil, meie kooperatiivis oleme viimastel aastatel proovinud tehnilisi vahendeid Ähm, paremini äh, äh, levitada, näiteks äh, näiteks sellised tehnilised puuviljade korjamise vahendid, tsitruseliste või ka avokaadode saagi korjamisel. mis puudutab nüüd noori ja vanemaid, siis tõepoolest noored ei näe ennast äh, väga ähm, meelsasti ähm, põllupidajatena, see tundubki neile äh, vanema põlvkonna ähm, valdkond äh, olevat, nad on jah, rohkem võib-olla arvuti taga ja teevad rohkem asju oma telefonides otse nii et sellist äh, tegevust äh, saavad, saavad nad, äh, selles tegevuses näevad nad ennast veidi meelsamini. mis puudutab siis meie andmeid, siis aastal kaks tuhat neliteist oli meil kolmteist liidet esimesel aastal. Ähm, meil on veel, et Äh, meil oli nelikümmend viis, äh, nelisada nelikümmend viis tonni ja möödunud aastal oli meil tuhat kakssada äh, tonni toodangut. kõik oli Itaalias ja, ja sel aastal öö, öö, oleme liikumas ka Saksamaale, Põhja-Euroopa suunas, ka Prantsusmaa suunas, nii et nüüd on meil ka juba üle viiekümne 50 Äh, tootja liikmele, aga oma tegevuses äh, peame me oluliseks just seda, äh, et me saame rõhutada asjaolu, et toit on kui ravim. ehk siis me peamegi seda toetama ja, ja oma toodangut äh, nõnda äh, reklaamima. Äh, ja meil on ka jah, juttu olnud siin nendest kaduvatest kooperatiividest, seda võiksin äh, arutada äh, mitmeid ähm, päevi. nii et äh, on selge, et lähiaastatel ähm, peame me jälgima ka seda, kuidas tootjaorganisatsioonid tegutsevad, et me saaksime neid kontrollida. et tõepoolest, siin on võimalus koonduda Äh, kulusid äh, vähendada ja nii edasi. Äh, nii et see, mis varem jah, maksis meil nelikümmend miljonit eurot, maksab nüüd kuuskümmend, seitsekümmend, nii et me peame tõepoolest olema ka selle kõige osas tähelepanelikud Ähm, tootjaorganisatsioonidele on nüüd ette nähtud äh, haldusnõukogu, mitte ainult äh, üks juht. see on äh, demokraatlikus mõttes igati positiivne, et on rohkem demokraatlikku kontrolli ja organisatsioonide tegevuse üle. mulle tundub, et nüüd olengi ammendanud kõik mulle esitatud küsimused, aitäh um,. Okay. First of all, um, I would like to uh, respond to the question on the governance um, structure. jah, kõigepealt, äh, äh, mis puudutab siis äh, suuremate ettevõtete juhtimist, siis ka teised kõnelejad tõid näiteid suurte kooperatiivide kohta, kus siis osad liikmed kaebavad äh, sellele, et kooperatiiv ei tegutse nende äh, huvides, aga siin peaks olema ka selge, et nendel kooperatiividel äh, nendes kooperatiivides on tootjatel võimalik hääletada, neil on igal tootjal on üks hääl, see süsteem kehtib enamikus neist. aga nendes suurtes äh, organisatsioonides tõepoolest tuleb käia kord aastas äh, üldkoosolekul ja siis üks hääl ei ole niivõrd äh, kaalukas. ja on ka selge, et seal on ka tegevuskulusid, mis tuleb katta seal tuleb äh, arvesse võtta ju kõigi äh, huvisid ja suundumusi. aga äh, samas on need suured kooperatiivid ka aktiivsed rahvusvahelisel turul, näiteks Hollandis konkureerivad nad edukalt teiste riikide kooperatiividega. nii et Mm, kas nad äh, äh, haaravad siis äh, laiema ähm, ähm, turuosa endale, aga samas on neil ka tunne, et nad peavad konkureerima teiste tootjatega mujal, näiteks Iiri piimatootjatega turul nüüd, mis puudutab äh, innovatsiooni, siis äh, täna äh, toodud näited osutavad sellele, ka minu uuringud on näidanud ja ka teised on näidanud seda, et ähm, tootjad peavad palju tegelikult juurde õppima just ettevõtluse kohta ja ühiselt äh, õppides, äh, teisi kooperatiive äh, külastades, olen ise mitmetes niisugustes projektides osalenud, kus on siis kooperatiivide liikmed käinud teistel kooperatiividel külas ja tõepoolest nad näevad, et sealt on palju õppida ja saavad inspiratsiooni oma tegevuseks. aga samas Ehm, peab ka neil olema mingi kindel perspektiiv. ma ei usu, et kõik ehm, kooperatiivid peavad olema väga eh, suured. ma arvan, et on piisavalt ruumi ka väikestelest. üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on selles sektoris teatavasti VKE-d ja nad kindlasti ei kao kuskile. kuid eh, siin võib teha vahet eh, erinevatel juhtudel et äh, võib-olla jah, selline uus kooperatiiv sajaprotsendilise turuosaga ja äh, võib kohe saada rikkaks. aga see ei ole äh, ettevõtlus, see on lihtsalt soovmõtlemine. sellist asja siiski ei saa olla, te peate tootma midagi hoopis noh, teistsugust või konkurentidest eristuvat ja peate nii-öelda turutingimustes siis äh, sellega toime äh, tulema, kõik võimalusi ära kasutama ja kui siis selgub, et äh, te ei ole konkurentsivõimeline, siis tuleb leida muud, muid viise, võib-olla jah, on näiteks lisandväärtust, mida hind ei kompenseeri ja seal võib-olla saab siis valitsus, riik sekkuda aga peab ka näitama oma äh, toodete tõelist väärtust. Äh, ma olen siin, ma olen ka rääkinud äh, õige või tõelise hinnastamise. olen, olen rääkinud, kuidas see peaks toimuma, et mida me peame tarbijatele just selgitama, et mis on siis mägipiirkonnas piima tootmise lisandväärtus ja siis tarbija on ka nõus selle eest maksma, kui talle seda selgitada. aitäh! tak żeby zapłacił więcej. tõesti, et veenda neid, et vaja on maksta rohkem selle toote eest, sellepärast et tootmine mäepiirkondades on kulukam ning tarbija peab olema valmis lõpuks rohkem maksma toote eest, aga selleks, et tarbija oleks valmis seda raha maksma, tuleb tarbijat veenda me oleme selle teema käsitlemise nüüd lõpetanud. tegemist oli väga huvitava punktiga meie päevakorras. ja ühistegevusel, ühis, ühistusektoril on tegelikult väga palju kogemusi juba, aga, aga sektor peab kohanema praeguste tingimustega ning äh, seetõttu on keeruline eeldada, et äh, väikesed ühistud, kes äh, toodavad samu tooteid, mida suured ühistud toodavad, suudavad ära elatada ennast niisuguse väikese, väikeste kogustega, sellepärast et kui kogused on väikesed, siis mastaabiefekti ei teki. ja siis on ainus võimalus eristumine et siin tuleb kuidagi luua niisugust väärtust, mille eest tarbija oleks valmis maksma. et praegu ei ole keegi välja mõelnud paremat koostöövormi kui ühistu veel. loomulikult on olemas arenevad teised koostegevuse vormid, aga, aga ühistud ühistutel on ajaga kogunenud kogemus. loomulikult on siin oma demokraatia ja osaluse probleemid otsustamisprotsessides ning probleemid sellega, et või vajadus tagada, et oleks pädev juhtimine ühistutes. et oleks võimalik tõesti kasutada innovatsiooni tulemusi, uut tehnoloogiat ja nii edasi, seetõttu oligi väga oluline seda teemat täna arutada. sooviksin sellega seoses tänada meie külalisesinejaid ettekannete eest ning oma teadmiste jagamise eest meiega sellel teemal, sest praegu seisavad meil ees väga huvitavad arutelud, arutatakse uusi õigusloomealaseid ettepanekuid, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitika reformimisega. ning lisaks töötame ka raportiga komisjoni ettepaneku osas toiduahela kohta ning sooviksime, et vastav direktiiv, nii nagu härra Hõugran selle välja on pakkunud, et seda kohandataks ning see võetaks vastu äh, veel meie parlamendi töö ajal, sellepärast et see on põllumeestele oluline. nii et suur tänu veel kord meie esinejatele ning äh, sellega lõpetame käesoleva päevakorrapunkti käsitlemise meie komisjoni koosolekul ning paari minuti pärast läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. teen istungis vaheaja pooleks minutiks ning äh, kui meie külalised soovivad meiega jääda ülejäänud istungi ajaks, siis äh, on neil see võimalus. aga nüüd läheme edasi proua Ribeiro punkti juurde, ma näen, et äh, kõneleja on siin, aga teeme pool minutit vaheaega.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 Proszę Państwa, pół minuty to tylko 30 sekund, a więc 30 sekund już mamy za sobą. nii, kolmkümmend sekundit on läbi. ja nagu ma ütlesin, nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on arvamuse eelnõu esitlemine proua Ribeiro poolt. teemaks on ühtse turu ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistikaprogrammi loomine. mõnedes selle teema aspektides on meil ainupädevus, aga tõenäoliselt on mõistlik kuulata ära raportöör selle teemaga seoses, palun. Este documento trata daquilo que considero ser um dos pilares fundamentais do projeto europeu aitäh! siin äh, dokumendis äh, räägitakse siis äh, ühest väga olulisest küsimusest Euroopa Liidus ehk siis sellest, et vaba liikumine on põhiline Euroopa Liidul, siin on siis äh, viis erinevat äh, valdkonda, konkurentsivõime, tarbijakaitse ähm, ja erinevad äh, poliitikad toiduahela vallas ja nii edasi. väga oluline on just toiduohutuse tagamine tagades samas ka tarbijate kõrge usalduse jätkates äh, samal ajal siseturu toimimise toetamist. siin ähm, äh, on ka äh, ametlike kontrollide küsimused, fütosanitaarkontroll, tervisekaitse mul, minu arvates on tegemist väga hea algatusega, seda tuleb toetada, mina olen seisukohal, et kolmandatest riikidest pärit ähm, ained, toiduained tuleb, ähm, tooteid tuleb äh, kontrollida ja äh, mitte ainult äh, teha fütosanitaarkontrolli, vaid ka mm, jälgida tootmistingimusi, seega ma arvan, et tuleks kogu toiduahela vältel tõhustada kontrolle ja äh, statistika, mis äh, meil on, ei ole ka ajakohane, meil oleks tarvis äh, üle-euroopalist hästi kasutatavat statistikat, mida saaks ära kasutada ka uue poliitika kavandamisel. me mäletame kõik, mis toimus piimakriisiga, kui komisjon jäi hiljaks, kuna tal ei olnud ajakohaseid andmeid ja nii ei olnud võimalik äh, tootjaid aidata samamoodi äh, hobuse äh, liha probleem ja ka ähm, Brasiiliast pärit riknenud liha kriis, nii et kõige selle tõttu oleks tarvis meie metoodikat tugevdada ka uurimismeetmeid, tõhustada, et võidelda pettuste vastu äh, toiduainetööstuse äh, valdkonnas, et tuleks ka tugevdada kriisi ohjamismehhanisme. Äh, ideeks on siin see, et riikidel oleks võimalus äh, kiirelt reageerida ja et äh, inimtervis ei satuks äh, ohtu. tuleb kiirelt kõrvaldada probleemsed tooted ringlusest. siin tuleks arvesse võtta ka geograafilist mitmekesisust ja ka kliimamuutusi, võitlust haiguste ja parasiitide vastu Euroopas mõnedes liikmesriikides on olukord halvem, mõnedes liikmesriikides on rohkem põuda, teistes rohkem üleujutusi ja seega kõik mõjutab eh, looma tervist ja fütosanitaar- küsimusi. nii et põhimääruses peaks see kõik olema ka ette nähtud, et meil oleksid kiired ja tõhusad meetmed ja mida saaksime tarvitusele võtta, aga samas tuleb toetada ka bioloogilist mitmekesisust Euroopas tuleks kasutada uuenduslikke ähm, vahendeid võitluses äh, parasiitide vastu tuleks ka anda võimalust liikmesriikidele paremini mm, infot äh, vahetada, tugevdada rohkem äh, teadusuuringuid ja innovatsiooni valdkonda. ka looma heaolu tuleb silmas pidada just loomade transpordil väljaspool Euroopa Liitu. teiseks ähm, tootmine ja tarbimine, mis oleks siis vastutustundlik, siin tuleb just äh, võidelda äh, toidu raiskamise vastu, äh, võtta arvesse ringmajanduse põhimõtteid ja vältida jäätmete teket. Need on minu põhilised ettepanekud, aga hea meelega vastan teie küsimustele, kui teil neid peaks olema, aitäh! Otwieram część pytań i dyskusji. Jako pierwszy nüüd avame küsimuste ja vastuste vooru, esimesena saab sõna härra Caputo ning tema järel härra Bogovitš. Grazie, president, innanzitutto voglio. aitäh äh,, suur tänu äh, kolleeg Riverole, jagan igati äh, teie seisukohti, mida siin väljendasite, võib-olla äh, Ehm, mõned äh, kommentaarid äh, seoses muudatusettepanekutega, mida kavatsen teha nüüd, ähm, mis puudutab äh, kriisi ohjamist just ähm, ähm, peaks olema võimalus siis saada ligipääs, otsene ligipääs siis komisjoni kriisireservile. teiseks oleks tarvis, nagu te ka ütlesite, üle-euroopalist ja ajakohastatud statistikat. ja selleks oleks tarvis teha tõhusamat koostööd liikmesriikide statistikaametite vahel. kolmand-, kolmas kommentaar puudutab järelevalvet kui äh, äh, tavastatakse äh, siis parasiite või patogeene Euroopa Liidus või piiridel, näiteks Xylella puhul nägime seda ka Aafrika sigade katku puhul on väga oluline kiire tegutsemine. neljandaks Euroopa toodete kaitse äh, kõlvatu konkurentsi vastu Euroopa turgudel ja äh, viia, vii-, viimaks siis äh, tagada erinevate siis turuprogrammide sujuv koostoimimine, aitäh! see oli viimane sõnavõtt liikmete poolt nii et minu küsimus nüüd DG Santele ning nende esindajale, kas teil on midagi lisada, palun? aitäh! austatud juhataja, tere õhtust kõigile! meie sooviksime rõhutada päris mitut asja, mis juba on kõlanud ning kinnitada, et et äh, nende programmide taustaks olevad mõtted, et nende eesmärgid on just sellised, esiteks kõigepealt. tervise aspekt on kogu programmi jaoks väga oluline siseturuga seoses. ning äh, samuti, nagu te märkisite, on siin ka tarbijate huvid märgus, mängis, mängus tarbijad on niisuguste programmide puhul meie nii-öelda, meie huvide keskmes. ning muuhulgas ka kaubandusküsimuste käsitlemisel. teine küsimus puudutab reservfondi. et see on just juhuks, kui tekib vajadus, mingi edasi ettenägematu vajadus. praegu niisugust võimalust ei ole ning seetõttu siis oleks niisuguse fondi loomine meie jaoks väga positiivne. edasi, oleme töötamas sünergia teemaga, näiteks ütleme, Horisont Euroopa, seal on konkreetne artikkel, mis räägib sellest, mis ulatuses on võimalik toetada tehnoloogilisi arenguid või innovatsiooni seoses kahjurite või loomahaigustega, samuti nagu digitaalse siseturu osas. ning veel üks oluline teema on ennetus, haiguste ennetamine Äh, haigustega võitlemine, Euroopa Liidu piiride kaitsmine nende vastu, sest meil on selgeid juhtumeid olnud, kus äh, mujalt on toodud haigustekitajaid sisse. ning äh, lisaks ürita-, räägitakse arvamuse eelnõus ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest ning positiivse mõju avaldamisest selles plaanis, see on samuti tervitatav lisaks. ja täienduseks nendele toiduahelat puudutavatele meetmetele äh, peame käsitlema ka toiduga seotud pettusi ja toidujäätmeid. et see lähenemine oleks kõikehõlmav. rõhutan samuti kliimamuutuste aspekti olulisust. et see on samuti asi, mida meil kindlasti silmas peame eriti selles, mis puudutab niisuguste äh, haigusvektorite arengut, sest ka need arenevad ja, ja levimist. haiguskandjate äh, arengut ja levimist ning äh, lubage siis lisan siia veel, et me nende programmide osas töötame ka võimalike lihtsustustega äh, ent võimalikult suures ulatuses lihtsustada, aga samas tagada ka järelevalve. sest need võimalused on tegelikult olemas. ja see loob lisaväärtust. aitäh! tänan väga! niisiis, nüüd saan sõna anda raportöörile, palun! aitäh. mul on väga hea meel, et oleme jõudnud niisuguse algse konsensuseni meie esimese eelnõu osas ja oleme astumas väga asjalikku sammu edasi teiste delegatsioonide ja fraktsioonidega koos ning komisjon aitab kindlasti selle protsessi võimalikult ruttu lõpetada. aitäh selle eest! E, e, lubage, ma lisan nüüd sellele, mida raportöör ütles, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas november, kui ma, mul õige informatsioon on üheksas november. niisiis, oleme me ammendanud oma tänase päevakorra esmaspäev on alati niisugune keeruline päev, sest keeruline on siia jõuda, töönädal algab, uuesti kohtume Strasbourgis kaheteistkümnendal novembril kell üheksateist kolmkümmend ning sii-, järgmine koht, koos, koosolek tuleb kahekümne esimesel novembril pärastlõunal ning siis te, te kahekümne teisel novembril pärastlõunal samuti Eh, et need olid minu meelest kolmapäev ja neljapäev, kui ma õigesti mäletan. nii, kontrollisime ja asi tõe, tõepoolest nii on. nii et kõik on selge, tänan kõiki meiega püsimast, täname komisjoni esindajaid, täname meie esinejaid ning esimees tänab tõlke ja tõlgid tänavad kuulajat nii et eh, natuke jäi aega ka varuks, kell on kolmeteistkümne minuti pärast kuus. aitäh!